jõuame küsimuste ja vastuste osa juurde. esimene küsimus Rahvapartei fraktsiooni nimel proua de Castillo Veeralt. aitäh, härra esimees. volinik Ottinger, tere tulemast digitaalne majandus, sotsiaalmajandus saab olema otsustava tähtsusega üleüldiselt Euroopa majandusele, kasvule, konkurentsivõimele. viimase ametiaja jooksul tegi komisjon olulisi samme selleks, et välja arendada täielik digitaalturg Euroopas. viimane algatus, telekommunikatsiooni digitaalne ühisturg oli olulise tähtsusega, sest tegemist oli infrastruktuuri projektiga, mis ületas igasugused Äh, sektori piirid ja puudutas kogu majandust ja tuli kasu miljonite Euroopa kodanike eludele, sest et hetkel peavad nad maksma väga palju raha selleks, et äh, saada ligipääsu internetile. Euroopa Liidul on siin tugev mandaat selleks, et ehitada digitaalmajandust ja vähendada kulusid. milline saab olema teie lähenemine läbirääkimistes parlamendi ja nõukoguga siin? komisjoni ettepanek on olemas ja välja töötatud, te olete oma seisukoha hääletusel paika pannud ja nüüd peab nõukogu oma sammu astuma. me ootame, et nõukogu varsti annaks meile teada, milline on tema seisukoht. Itaalia eesistujana on üht-teist ära teinud ja üritab ähm, teemaga edasi liikuda. ma arvan, et nii rändlusteenuste puhul kui ka võrguneutraalsuse puhul kui ka teiste oluliste tundlike küsimute puhul on parlament paika pannud oma seisukohad ja ma arvan, et sellel alusel järgnevatel kuudel, järgnev, hiljemalt järgneval aastal on võimalik äh, Äh, digitaalse ühtse turu osas äh, ka õigusakt äh, vastu võtta. ma arvan, et tegemist on lakmustestiga, kas digitaalse sea-, õigusloome alal kõik soovivad Euroopa tasandil otsuste langetamist ja kas need otsused ka rea-, tegelikult ära langetatakse? aitäh, härra volinikukandidaat, järgmine küsimus sotsialistide demokraatide fraktsiooni nimel proua Martina Werner. lugupeetud äh, volinikukandidaat Ottinger, äh, usaldusväärne ja kiire taristu on väga oluline selleks, et kõiki Euroopa piirkondi üksteisega ühendada. aga vaja on väga palju investeeringuid selleks, et äh, jõuda tõel-, lähemale tõelisele digitaalsele ühiskonnale. kuidas Euroopa Liit saab hoolitseda selle eest, et erainvesteeringuid ja avalikke investeeringuid tehakse, mida on vaja selleks, et taristut välja ehitada? kuidas on võimalik võimalik äh, maapiirkondades lairibaühenduse loomist kiirendada. härra Juncker on ette näinud kolmsada miljardit eurot, rääkinud sellest, et selline summa on ette nähtud. Eh, kuidas ähm, tuleks seda teie portfelli raames investeerida ja kuidas neid investeeringuid tuleks konkreetselt teha, mida komisjon äh, tahab teha selleks, et äh, 4G võrgustiku väljaehitamisel äh, ilmnenud raskusi vältida 5G võrgustiku väljaehitamisel äh, meie eesmärgiks peab olema see, et me oleksime digitaliseerimise vallas ülemaailmselt juhtpositsioonil. kõnelejad katkestatakse ja nüüd äh, härra Oettingeri valinik, vastus. Äh, proua Werner, 5G äh, tulevikus me arvame, et see on järgmise kümnendi tehnoloogia ja seetõttu peaksime me juba praegu valmistama ette samme, et äh, Euroopa Komisjoni poolt ei tekiks mingeid viivitusi, nagu ähm, see 4G puhul tõepoolest oli ning esimene küsimus nüüd mis puudutab kõiki neid võimalusi, mis on avalikel asutustel ähm, siis äh, enamuses peavad investeeringuid tegema siiski erainvestorid. meie ülesandeks on tagada hea investeerimiskliima ja hea õigusloomeline keskkond selleks, et äh, erainvestoritel oleks võimalik investeerida vaja, seal on olemas ka teatav konkurents IKT taristu ähm, ja transporditaristu Euroopa siseselt ja väljaspool Euroopat, meil on vaja äh, vajadusel ka kaasrahastamist, see puudutab eelkõige maapiirkondi ning oluline on see, et meie äh, riigid ja piirkonnad äh, võimaldaksid piisavalt äh, paindlikke lahendusi. loomulikult äh, on võimalik parandada majanduskeskkonda, e, ehitades välja taristut, ma arvan, et ilma selleta ei ole see võimalik ka ning äh, seetõttu komisjonis võtame ühendust kes-, kolleegiga, kes hakkab valmis-, vastutama kom-, konkurentsivõime eest, et me saaksime otseselt või kaudselt kaasrahastada vastavaid programme, et äh, õiguskeskkond oleks piisavalt äh, paindlik ja et Euroopa tasandil äh, kõik eurod, mis IKT taristusse minema peavad, et ähm, oleks tagatud nende investeeringute jaoks piisavalt paindlik keskkond. aitäh, nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Hans-Olav Henkel lugupeetud asepresident, mina olen oma eh, kogu elu elanud eh, IKT sektoris ja siis läksin mm, poliitikasse, aga teie pool on asi vastupidi, ma loodan, et te saate asjaga paremini hakkama kui mina. eelmisel nädalal te ütlesite, et Euroopat on mõningates valdkondades, mm, Euroopa on mõningates valdkondades äh, energeetikas teinud liiga palju ära ja mõningates valdkondades liiga vähe. ma tahaks küsida, kas IKT puhul on asi samamoodi. näiteks äh, kui tegemist on internetis äh, sisseostude tegemisega, äh, see, sellest on kasu suurtel internetifirmadel, aga see, selles, see kahjustab jaekaubandust, sellest ma ei pea teile rohkem rääkida, rääkimagi ja kas tulevikus jäävad sellised küsimused riikide pädevusalasse? Saksamaal on olemas digitaalne tegevuskava ja Prantsusmaal ka ja need programmid ei ole kuidagi omavahel seotud. minu teine küsimus on, et äh, mida te teete selleks, et nendest üht, üksikutest valdkondadest äh, kujuneks välja tõeline Euroopa digitaalne ühtne turg? härra Oettingeri vastus. Äh, lugupeetud volinik, lugupeetud saadik Henkel, kohati ma loen ka väga suure üllatuse ja imestusega, et kui palju äh, Äh, kui palju meie nägemustest tõesti tegelikkuseks äh, saab äh, või peaks saama. Need arvud ei ole mingi prognoos, vaid mingid ettemääratud arvud, vaid need tegemist peab olema prognoosiga. ma olen üritanud mitte olla liiga perfektsionistlik nende arvuridade osas, aga kui tegemist on prognoosiga, et kui suures osas äh, suureneb internetis sisseostude tegemine, mida see tähendab jaekaubanduse jaoks, milliseid võimalusi see tagab kodanikele, ma arvan, et on oluline äh, selles osas teatavaid prognoose siiski teha, ähm, sellepärast et äh, õigusloome jaoks on oluline, et me langetaks õigeid otsuseid ja andke mulle võib-olla kuus kuud aega selleks, et täpsemalt välja tulla konkreetsete plaanidega, kus ma saaksin teile näidata, et Euroopas õig-, seaduslooja peab muudatusi tegema mõningates valdkondades, aga mõningates äh, kohtades me saame lihtsalt kutsuda inimesi üles midagi tegema või stiimuleid luua, ma arvan, et me peame digitaliseerimist Euroopas siduma võimalikult vähese reguleerimisega. suur aitäh, härra volinikukandidaat, ka selle eest, et äh, hoiate ajakavast kinni proua Angelika Kambini Alde nimel lugupeetud volinik, äh, idufirmad mängivad digitaalmaailmas väga suurt rolli, kas teil on konkreetseid plaane, kuidas te neid edendada kavatsete ning äh, mind huvitaks see, et kas te olete nõus äh, nende kriitikutega, kes arvavad, et tegemist ei ole firmadega, vaid äh, sellega, et õõnestatakse sotsiaalstandardeid äh, või te arvate, et äh, nendel ettevõtjatel on pigem väga suur loominguline potentsiaal ja et nad edendavad Euroopa majanduse innovatsioonivõimet ning mis puudutab komisjoni väikeettevõtluse tegevuskava, mil, mida tutvustas teie sakslaste eelkäija Günther Verheugen ja sealne Euroopa Äh, ettevõtte äh, võimalust, äh, loomise võimalust mõtteka lahendusena. Startups bei Gründungen stellt sich schon die Frage idufirmade loomise puhul võib tõesti tekkida see küsimus, et tegemist on petuskeemiga, aga seda kõike on võimalik kontrollida ja mina ei leia küll, et me peaksime idufirmades nägema võimalust äh, meie majandusest äh, mööda hiilida ja varimajanduses elada. otse vastupidi, meil on väga palju idufirmasid, mis on aastatega kujunenud väga edukaks. näiteks äh, autotööstus, toiduainetetööstus, seal on ettevõtteid, mis on juba aastasadu olnud väga edukad. IKT valdkonnas on meil ettevõtteid, mis olid kakskümmend aastat tagasi edukad ja on seda ka nüüd. viimastel aastakümnetel olen näinud, kuidas Bosch telekommunikatsiooni sisenes ja ka sealt väljus, Siemens samamoodi. Nokia kaheksa aastat tagasi oli veel turujuht praegusel hetkel peaaegu pankrotis ja Microsofti poolt üle võetud samal ajal aga USA ettevõtted, need on kõik äh, ettevõtted, äh, esimese põlvkonna ettevõtted, mis siiani on jäänud põl-, püsima. meil on ka Baden-Württembergi liidumaal ettevõtteid, mis tegelikult on suutnud püsima jääda. nii et tegelikult tuleb meil hoolitseda selle eest, et idufirmad kümne-viieteist aasta pärast oleksid maailmaturul olemas ja tegevad ja just sellepärast tuleb meil tõesti äh, riskikapitali toetada, meil tuleb ülikoole toetada, me ei peaks siin kogu aeg suurt ja väikest vastandama, suured telekomiettevõtted tõesti loovad teenuseid ja pakkumisi, aga ei ole tegelikult ühtegi teist sektorit, mis oleks niimoodi sobiv idufirmadele nagu digitaalmajandus. Thank you, Mr Commissioner äh.... aitäh, härra äh, volinik ja nüüd kuue nimel proua Kornelia Ernst ähm,. ja aitäh härra volinik, mul on teile küsimus, mis puudutab IKT-d. nagu te teate, võeti parlamendis vastu Claude Moraesi raport seal räägitakse Euroopa kodanike pidevast massilisest jälgimisest. parlament esitas komisjonile nõudmisi valdkonna kohta, mis just äh, teie valdkonda puudutavad. mul on teile küsimus, et mida te soovite konkreetselt teha ära selleks, et rohkem oleks võimalik äh, tarkvara vabalt kasutada, mida te soovite teha selleks, et IKT-d ja IKT tööstust Euroopa Liidus toetada, mida te soovite konkreetselt ära teha selleks, et meil oleks strateegia Euroopa IKT ettevõtete suurema sõltumatuse jaoks? siin räägitakse sellest digitaalsest uuest lepingust ja ma tahaksin teada, mida teie konkreetselt selles valdkonnas soovite ära teha? aitäh ja vastus palun! The answer. Yes, please. Sie haben uns im siebenjährigen Haushalt seitsmeaastase eelarve jaoks on rohkem vahendeid teadusuuringute jaoks ette nähtud, eriti just Horisont kahe tuhande kahekümne jaoks. ja IKT valdkonna jaoks on umbes kakskümmend protsenti vahenditest ette nähtud. nii et ma tahaksin jätkata seda tööd äh, selleks, et koostöös teadusega ja tööstusettevõtetega edasi viia projekte, mida ilma Euroopa Liidu kaasrahastuseta poleks võimalik teha. ehk et järgnevatel aastatel on tõesti nendes valdkondades äh, rohkem vahendeid ülitähtsad. teiseks, ma arvan, et nõukogu vastutab väga palju IKT valdkonna esindajad, patsiga poisid on praegusel hetkel veel koolis, me peame hoolitsema selle eest, et nemad saaksid võimalikult hea hariduse, ülikoolihariduse ja hariduse, ülikoolihariduse eest vastutavad liikmesriigid peavad selle valdkonna tähtsusest rohkem aru saada. jah, tõesti, Euroopa tasandil me soovime seda lisandväärtuse loomist tugevdada, aga teiselt poolt piire panna ei oleks ka hea näiteks varem oma varasemal ametipostil kontrollisime kogu aeg, kuidas IBM või Hewlett-Packard äh, tegelesid alusuuringutega ja tegid seda Euroopas, Saksamaal näiteks, nii et me peaksime Euroopa avama ka investoritele mis ei soovi Silicon Valley's, välis või Palo Altos oma teadusuuringutega tegeleda, vaid Euroopas. ka selleks tuleb äh, alused luua. me peame ütlema, et tõesti töökohtade mõttes on teretulnud kõik, kes soovivad Euroopa Liitu äh, investeerida. aitäh! roheliste nimel järgmisena härra Michel Reimann, palun aitäh, härra esimees, lugupeetud volinik. tahaksin teile esitada kõigepealt ühe põhilise küsimuse võrkude neutraalsuse kohta. Te nimelt natukene aega tagasi ütlesite, et teie eelistaksite seda astmetega võrkude neutraalsust. tehnikud ei olnud sellega ka väga rahul, sellepärast et võrkude neutraalsusega on lugu nagu rasedusega, et natukene rase pole võimalik olla ja kui teil on nüüd teatud teenustepakkujad, keda te soovite eelistada, siis ei ole te ju enam neutraalne. just sellepärast see nii-öelda astmeline võrkude neutraalsus näitab meile tegelikult, et te soovite selle ära kaotada, aga ei julge seda avalikult tunnistada, nii et minu jaoks ongi nüüd küsimus, mis on teie jaoks võrkude neutraalsus, milline on see nii-öelda astmeline võrkude neutraalsus ja kuidas te kavatsete neutraalsuse säilitada? vastus härra rahvasaadik, äh, toetan seda ettepanekut, mille üle komisjon läbirääkimisi pidas ja mille alusel on seadusloome välja töötatud. mul ei ole sellega mitte mingeid probleeme, ma leian, et see on täiesti õige ettepanek. ma ütlesin ka, et parlamendi resolutsioon on veenev selle valdkonna kohta. meil tuleb teha kõik selleks, et võrkude kasutamisel kellelgi, keegi ei oleks halvemas positsioonis, et oleks, ähm, et ei oleks võimalust, kus teatud süsteemide haldajad sellest äri teevad ja niimoodi raha oma taskusse pistavad ning teiste positsiooni halvendavad. ja muide, see võib olla ka avaliku sektori huvides, et teatud teenused äh, on ainult teatud foorumite hallata ja ma räägin siin praegusel hetkel ainult avalikust huvist. ma räägin siin eri, äriettevõtetest, vaid tõesti avalikest sektorist. aitäh! härra Dario Tamburano EFTD fraktsiooni nimel. Grazie presidente, komissario Ottinger. Oggi pass-. aitäh, aitäh, volinik Ottinger Euroopas maapiirkondades ja mujal on inimestel äh, väiksem ligipääs lairiba internetile, kuidas on meil võimalik parandada ligipääsu ja teenuseid, mida tarbijad saavad tar kasutada. ameeriklastel on nüüdseks äh, suuremad dividendid aktsionäridele mitte aga olukord ei ole paranenud nende tarbijate jaoks ja seetõttu tekivad oligopolid ja duopolid. kuidas me saaksime parandada digitaalset äh, keskkonda Euroopas selleks, et äh, me täidaksime need eesmärgid, mis me oleme endale seadnud, aitäh? Alle regioonid, alle kommuunid. kõik piirkonnad, kõik äh, omavalitsused maapiirkondades või ka äh, muudes piirkondades ähm, tuleb ühendada võrguga, kiire võrguga, see on hädavajalik, see ei ole üksnes majandusele vajalik, vaid vaid tulevikus ei ole äh, kool atraktiivne, kui tal ei ole korralikku internetiühendust. seda on vaja kõigil, vaja, kõigil on vaja äh, suhelda klientide ja partneritega, kõigi, kõi-, kogu ühiskonna jaoks, mitte ainult äh, majandusvaldkonna jaoks, on äh, korralikud ühendused äh, hädavajalikud. on olemas selline taristu, mis ennast majanduslikult ära tasub ja selline, mis ei tasu ja võrd-, tooksin võrdluse piirkonnast, kus ma ise olen pärit. näiteks Torino ja Milano vaheline öö, öö, elektriliin ei vaja mingit äh, kaasrahastamist, mingit äh, avalikku raha, sest seal on piisavalt äh, tarbijaid, aga kui tegemist on gaasivõrguga, gaasitoruga Soomest Eestisse, Lätti, Leetu või kui tegemist on Malta ja Küprose hõlmamisega ja nende ühendustega Euroopa mandriga, kus mahud ei ole eriti suured, siis seal on äh, muutuste tegemine liiga kallis, meil on vaja seal kaasrahastamist. me peame rääkima sellest, et kust seda raha saada, kas piirkondadest, äh, liikmesriikidest või Euroopa Liidu tasandilt ja ma arvan, et äh, siin on vaja teatavat äh, toetust rikkamatelt piirkondadelt vaesematele, meil on vaja kaasata Euroopa Investeerimispanka, äh, eriprogramme, struktuuriprogramme, mm, ma tahaksin siin piirkondi julgustada, et nad kasutaksid struktuurifondide vahendeid äh, ära IKT valdkonna jaoks ning paralleelselt tahan ma seda, mida on, millest on rääkinud äh, Jean-Claude Juncker e, ja mida teie kindlasti ka toetate, et oleks piisav toetus kaasrahastamise näol? mõned vastused on teil olnud isegi lühemad äh, olnud, äh, nii et ma andsin teile võimaluse sellele küsimusele pikemalt vastata. suur aitäh kõikidele kolleegidele ka, kes on väga hästi kõne eest kinni pidanud ja nüüd me oleme lõpetanud fraktsioonide nimel kõnelejatega ja nüüd saavad sõna kõik eh, teised ITRE kultuurikomisjoni liikmed. proua Angelika Niibler kõigepealt. aitäh, ähm, härra volinik, lugupeetud äh, volinik, ma tahaksin tänada teid selle eest, et äh, äh, et te väga edukalt äh, vedasite läbirääkimisi Ukraina ja Venemaa vahel, nii et suur tänu nende pingutuste eest, aga nüüd äh, teie uuest väljakutsest, äh, digitaalne majandus Euroopas kasvab kuni seitse korda kiiremini kui teised majandusharud, sellest hoolimata on Euroopa majandus jäänud maha IKT valdkonnas teistest äh, piirkondadest, te isegi rääkisite sellest, et me peame teistele järele jõudma oma sissejuhatavas sõnavõtus. küsimus on, et millised on kõige suuremad äh, takistused Euroopas digitaalse ühtse turu äh, väljaarendamisel ning kuidas te kavatsete tagada selle, et kogu majandus saaks digitaalsest ühtsest turust kasu. Äh, siin on olulised teemad ka standard, standardimine ja koostalitlusvõime, et kui te saaksite neist rääkida, oleks ma väga tänulik ja palun härra Oettingeri vastus. ma arvan, et digitaalse ühtse turu väljakujundamine on äh, lühim vastus, mis ma teile saan äh, anda. meil on endiselt kakskümmend kaheksa eraldiseisvat digitaalset maailma. ja kui Jean-Claude Juncker rääkis sellest, et selline olukord tuleb lõpetada, siis tal on täiesti õigus. meie liikmesriikide piirkonnad on tihti olnud, piirid on tihti olnud loogilised piirid, aga digitaalne maailm on globaalne ja ei tunne mingeid piire ning selles valdkonnas on, on Euroopa just nimelt see ähm, piirkond, kus me peame organiseeruma ja me peame ähm, kaitsma äh, oma andmekaitsestandardeid. kui me tahame andmekaitset edendada ja teeme seda eraldi kahekümne kaheksas riigis, siis me ei äh, saa seda, seda edukalt teha. Ähm, kes tahab ranget andmekaitset äh, siis see võib olla teoreetiline, aga mitte praktiline võimalus. meil on vaja Euroop-, ühtset Euroopa üht, digitaalset turgu ning teiseks taristu väljaehitamine on äh, A ja O, me peame tagama selle, et see oleks võrdväärne meie äh, maanteede ja raudteevõrguga, me peame massiivselt äh, investeerima digitaalse taristu väljaehitamisse ning kolmandaks, ülejäänud maailma piirkonnad annavad äh, digitaalsete, kulutavad digitaalsetele projektidele ja vastavatesse, vastavatele teadusuuringutele rohkem kui meie. nii et meil on ka selles osas vaja äh, järele jõuda teistele. Horisont kakskümmend kakskümmend on äh, esimene võimalus meil, see võimaldaks meil eravahendeid kaasa, kaasata ja stimuleerida seda, et kasutataks ka riikide ja piirkondade eelarveid äh, täiendavaks kaasrahastamiseks aitäh, proua Petra Kammervelt järgmiseks aitäh, härra esimees, volinik Oettinger võrkude äh, neutraalsus on tehnoloogiliseks eelduseks sellele, et meil oleks võimalik äh, tõesti kogu loominguline töö ka publikumini viia. Teie rääkisite oma ettekujutusest ja meie arvates teie praegusel hetkel piisavalt ei taga võrkude neutraalsust ja te lubate liiga palju eriteenuseid me oleme võtnud ettepanekuid selle kohta, kuidas võrkude neutraalsust paremini tagada ja ka sotsiaalseid teenuseid paremini tingimustega siduda. kuidas te soovite kultuuri, meedia ja keele mitmekesisust äh, digitaalses maailmas tagada ja kas te läbirääkimistel kavatsete esindada seda seisukohta, et on võimalik tõesti võrkude neutraalsust tagada ja et sotsiaalteenused ei tohi äh, Äh, internetti piirata ja nad peaksid olema ainult paigas seal, kus tõesti teisiti ei saa. Te natukene mainisite seda küll, aga äkki saaksite seda paremini selgitada? võrkude neutraalsuse reeglitest mitte kinnipidamine on minu arvates võimalik ainult siis, kui me räägime avalikust huvist, mitte ärihuvist ja kultuur on alati osa avalikust huvist. juba sellepärast ei tohi teda negatiivsesse rolli panna ja just sellepärast olen valmis läbirääkimistele selgitama, mida ma mõtlen avaliku huvi all, aga kinnitan teile, et minu jaoks on tähtis ja nimekirjas ainult see, mis puudutab lepingute täitmist, meie põhiväärtustest kinnipidamist, meie kodanike huvide esindamist avalikus sektoris. see ei puuduta absoluutselt midagi, mille eesmärgiks on kasumi teenimine. aitäh, härra volinik. härra Jevgeni Tošenovski järgmiseks, palun Vážený pane komisaři, můj dotaz eh, bude směřovat do oblasti cloud computingu a dat velkého objemu. ja härrad, minu küsimus puudutab pilvandmetöötlust. Euroopa Komisjon natukene aega tagasi võttis vastu otsuse, millega hakatakse tegelema andmete kaitsega ja ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete ära kasutada pilvandmetööstuse potentsiaali ja milline peaks olema see andmete maht teie arvates ja mida te arvate sellest, et meil oleks selline spetsialiseeritud seadusandlus äh, selleks, et äh, juba olemasolevaid pidureid kõrvaldada? küsimus selle kohta, kas meil on Euroopa tasandil vaja seadusandlust äh, pilvandmetöötluse kohta mul oleks natukene aega vaja, ma ei kavatse kohe teile seaduse ettepanekut selle kohta teha. teiseks, mis selleks, et näita, kui tähtis on pilvandmetöötlus meie jaoks, tahaksin siin meie teist peadirektoraati, Digi Digitit mainida. me kavatseme järgmise viie aasta jooksul komisjoni sisekommunikatsioonis väga palju tegeleda just andmete säilitamise ja kasutamisega. ja me soovime niimoodi olla ka lipulaevaks riiklikele ametiasutustele. ma olen veendunud, et meie ülesanne ei ole suunatud mitte ainult sissepoole, kaasaegne IKT taristu selle kasutamine, sellealane koolitus on tähtis ja peaks olema esindatud Euroopa Liidus kõikides erinevatel tasanditel. aitäh! härra Mirtse ja Dekanu, palun järgmisena. lugupeetud president, lugupeetud volinik, kas te järgite äh, Ehm, komisjoni teatist, mis puudutas äh, Euroopa kino, kas te algatate Euroopa kinofoorumi, kuidas äh, see foorum saab olema struktureeritud, et tagada kõigi huvitatud osapoolte kaasamist, kuidas Euroopa komisjon äh, viib ellu foorumi järeldused ning kas te kavatsete avada äh, ka parlamendiga konsulteerimise, mis puudutab äh, seda teemat? mina isiklikult olen osa kinopõlvkonnast, meie jaoks äh, oli kino vaba aja veetmise, vaba aja veetmiseks väga tähtis, ma leian, et film ja see, et sõpradega minnakse filmi vaatama, mitte ainult kodus seda ei vaadata. just ühiskonnas, kus on üha rohkem ühe liikmega perekondi, on väga tähtis ja peaks olema ka avaliku sektori ülesanne. ja just sellepärast kinomaastik äh, peaks olema tuleviku jaoks väga tähtis, eriti just maapiirkondades seepärast oli minu jaoks ka väga tähtis, et need juhised, mis kolleeg Almunia pool aastat tagasi välja töötas ja ma aitasin neid juhiseid ju ka välja töötada, minu jaoks oli tähtis, et seal oli väga palju paindlikkust, toetamaks kino- ja filmitööstust liikmesriikide erinevates piirkondades. me leiame, et siin võib toetusi maksta, et need ei tohiks siin olla nii põlatud kui klassikalistes tööstusvaldkondades. ma lugesin Filmfoorumi, filmifoorumit tõesti väga suure huviga ja me tõesti kavatseme järgnevatel kuudel rääkida sellest, mida on seal välja pakutud olukorra parandamiseks. suur tänu, järgmisena proua Martina Michalis. härra Oettinger, äh, ich setze voraus, dass Ihnen härra Oettinger äh, ma eeldan, et UNESCO definitsioon kultuuri topeltkarakteri kohta on teie jaoks tuntud ja teada. kuidas te soovite kultuuri tähtsuse vähenemise ja majanduse tähtsuse suurenemist peatada, kuidas te kultuuri ja keelte mitmekesisust kavatsete toetada ja kuidas te kavatsete kultuurilist mitmekesisust kaitsta ka järgnevatel läbirääkimistel, nagu näiteks siis, kui räägitakse vabakaubanduslepingu üle USA-ga? läbirääkimiste mandaat, mille komisjon sai ja mis on teiega kooskõlastatud selles mandaadis ei ole kultuuri ja seda, see valik on tehtud täiesti teadlikult. kultuur ei ole midagi, mida saab majanduslike mõõdikutega mõõta. novembris tööd alustav komisjon ei kavatse selles mandaadis ka mitte midagi muuta. on valdkondi, mille üle ei soovi meie Ameerika partnerid läbi rääkida ja on valdkondi, mida meie ei soovi läbirääkimiste paketi panna, kultuur kuulub sinna hulka. Euroopa Liidu tasandil on meil ülesanne kultuuri eest seista, meil on ka programmid selle jaoks, kuid kõige tähtsamad on siiski hoolitseda teatri eest, erateatrite, riiklike teatrite toetamise eest, muuseumite, muusikakoolide, konservatooriumite, kunstikoolide toetamise eest, tegemist on äh, liikmesriikide pädevusvaldkondades olevate asutustega ja see jääb ka liikmesriikide või ka piirkondlike ja kohalike omavalitsuste taktikepi alla. nii et äh, meie peame nendes valdkondades, kus kultuur satub ohu alla, selgeks tegema, millist rolli mängib kultuur inimeste kasvatamisel, väärtuste vahendamisel, ajaloo mõistmisel Euroopas ma võin teile kinnitada, ma olen natukene uhke ka, sest minu liidumaal Baden-Württembergis ma vastutasin kultuuri eest ja me tõesti tegime väga palju ära kultuuri toetamiseks äh, nii riiklikul tasandil kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. ja ma leian, et see eesmärk kultuuri säilitada ja teda mitte äriprojektiks kuulutada, peab jääma eesmärgiks ka tulevikus. aitäh! härra Mihkel Raimon, palun. esimest korda küsisite te ITRE komisjoni liikmena, nüüd kultuurikomisjoni liikmena, palun, teil on sõna. aitäh, härra esimees, härra volinik, digitaalmajanduse ühiskond on teie portfellis ma tahan küsida meediate keskendumise kohta ja meediakontrolli kohta. viimase meediarevolutsiooni puhul ringrää-, ringhäälingu küsimustes ütlesime, et meil on tõesti erahuvid ja siis äh, riiklik äh, huvi, et seal peab olema midagi vahe vahel ja siis olid meil need äh, avalikud, avalik-õiguslikud ringhäälingud. meil internetis ei ole väga palju selliseid avalikke teenuseid, võib-olla ainult Vikipeedia on mõned suured äh, ettevõtted nagu näiteks Google, mis kontrollib suurt osa võrgust ja võrgutaristust ja väga paljud Euroopa ettevõtted sooviksid äh, liituda sellega ja kontrolli isegi suurendada, mõned Ungari ettevõtted näiteks. kuidas teie volinikuna sooviksite seal sekkuda, kuidas te äh, meediakontrolli üritaksite võimalikult madalal tasemel hoida, ehk siis kuidas te ettevõtteid ja valitsusi kavatsete hakata kontrollima? minu veendumuste kohaselt äh, on kodanik, kes äh, kasutab meediat, ostab meediateenuseid meie tähtsaks partneriks. see tähendab seda, et kodanike koolitamine, Euroopa kodanike koolitamine on meie jaoks kõige tähtsam, et kuidas meediat kasutada. ilma kodanikuta meie partnerina ei ole meie tööl väga palju mõtet. teiseks, Euroopa konkurentsiõigus mängib väga tähtsat äh, rolli ja sinna juurde tuleb veel ka riiklik kartelliõigus. ma ei tahaks siin nüüd komisjoni mitteavalikest koosolekutest rääkida, aga kui mina ei oleks jõuliselt vastu rääkinud ja äh, ka järele pärinud kogu aeg, oleks Google'i äh, küsimus juba märtsis otsustatud ja ei oleks seal konkreetselt järele küsitud kaheksateistkümne kaeba käest, mis seal täpselt toimus. nii et ma arvan, et tegemist on tõesti eeskujuga, kuidas otsustada. tegemist on ka äh, võimu ja võimupiiri küsimustega, millele lisandub ka veel objektiivsus. ning kolmandaks, meie meediad ja meie trükikojad on selles taristu muutumise keerises ja me peame hoolitsema selle eest, et need struktuurialased muutused äh, nii internetimaailmas kui ka väljaspoolt internetti äh, digitaalse mitmekesisuse säilitaksid. Te mainisite siin ühte riiki ja te ütlesite, et teil on mure, et valitsus kontrollib seal meediat ja meediategevust. meie vastavalt lepingutele tegutseme, komisjon on juba aktiivne volinik Redingul ei ole Ungaris mitte ainult sõpru, nende võimaluste raames mitmekesisus koha peal ja vabadus koha peal on meie jaoks tähtsad ja selles vaimus kavatseme jätkata. aitäh, järgmisena härra Roger Helmer, palun uh,. Well, good evening, commissioner. tere õhtust, volinik Oettinger. meenutan, et paar kuud tagasi ütlesite, et Euroopa ei saa endale enam lubada eh, ühepoolse kliimapoliitika ajamist ja kohe järgmisel päeval siis teie tolleaegne kolleeg Voling Tajani ütles, et äh, tekitame parasjagu Euroopas tööstuslikku massimõrva. tahaksin teada, kas te olete endiselt selle arvamuse juures, mida te tookord väljendasite ja kui, siis tahaksin teada, kas te kavatsete oma järeltulijale ka infot jagada, kes on vist volinikukandidaat Kanieta, et rääkida talle sellest punktist. ja arvestades, et te ei ole suutnud äh, tuua Euroopasse viie aasta jooksul konkurentsivõimelisi energiahindu, siis kas te tõesti loodate, et teie järeltulija on selles valdkonnas veidi edukam? ma olen teiega täiesti nõus, et energeetika ja digitaaltaristu on äärmiselt olulised äh, väärtuse loomise jaoks Euroopas, äh, tööstuse jaoks, äh, olemasoleva tööstuse siia jäämise jaoks, sama olulised vähemalt kui oskustööliste ja mm, tööjõukulude küsimus. loomulikult energiahinnad Euroopas on kõrged. aga ma tahaksin teile öelda, et äh, osaliselt vastutavad selle eest äh, liikmesriigid. meie Euroopa tasandil ei korja mingeid makse energiatoodetelt, seda teevad liikmesriigid. Äh, me võim-, saame äh, tõestada seda, et ilma, ilma ilma hulgimüügituruta oleks olukord veelgi halvem, sellepärast et äh, hulgimüügi hinnad on langenud ja äh, kuna energiaallikaid on rohkem äh, gaasi mm, puhul ja muudes valdkondades, on gaasi hind jäänud madalamale tasandile, ta ei ole tõusnud nii kiiresti, kui ta oleks muidu tõusnud monopolide tõttu Äh, oluline on nutikas äh, gaasi ja äh, elektristrateegia ja ma tutvustan teile ka järgmisel nädalal edasist strateegiat ähm, ja see puudutab kõiki primaarseid energiaallikaid, et millised on siis need kulud alates teadusuuringutest kuni lõpptarbijani ja seda läbipaistvust arvesse võttes on minu järeltulijal võimalik äh, äh, jätkata tööd selle nimel, et tööstuse jaoks oleks energiahinnad sõbralikumad. Sonnenborn. aitäh ja sõna saab härra Martin Sonnenborn. okei okay. Thanks for your patience. Herr Oetting. härra Oettinger, kas teie digitaalmajanduse äh, volinikuna võitlete selle eest, et, et inimestel oleks õigus internetis unustamisele, kui jah, siis äh, kuidas äh, on sellega, kui ähm, mingeid asju teadlikult kustutatakse, näiteks äh, mis puudutab teie märkusi, mis mm, härra Filbingeri kohta või et mootorrattad tuleks keelata või kui teie mm, sõbratar soovib äh, äh, midagi konkreetselt teha või siis tsitaat, et nõme on see, et sõda ei tule või äh, et te tahtsite ähm, keskaegseid Schwabi vanu käsikirju, inkunaableid ähm, odavalt müüa. Ähm, kuidas te tahate takistada seda, et äh, see internetist kaob? kas te palun võiksite vastata sellele küsimusele inglise keeles uh,? Äh, well. ma üritasin Äh, seda küsimust äh, kuulata, aga teie, ma ei jälgi kõiki teie käsklusi. see oli komisjoni ettepanek. tegemist on volinik Redingu ettepanekuga, mille me ühiselt vastu võtsime ning seetõttu ma toetan seda ja toetan seda edaspidigi ja ma arvan, et tegemist on inimese põhiõigusega, et seal, kus andmeid ja fakte salvestatakse, mis ei ole avaliku huvi objektiks, võib ta taodelda kustutamist ja unustamist ja äh, seda ka saada, see on meie ettepaneku põhisisu, nagu te teate. ja mis puudutab inkunaableid, siis need on ajaloolised äh, kirjutised, mida ähm, tollal Baden-Württembergis ähm, pakuti müügiks, see asi on väga ähm, ammu juba läbi ning ma kaotasin tõesti juhiloa kakskümmend viis aastat tagasi. ja ma ei, ja ma pean äh, elama kõige sellega, mida ma olen elu jooksul teinud, äh, ükskõik kui edukas või, või ebaedukas see olnud on. Thank you, Mr Commissioner Designate for clear answer. aitäh, härra volinikukandidaat, selge vastuse eest. nüüd äh, lõppes teine küsimuste voor. kõikide fraktsioonide esindajad ja ka sõltumatud saadikud on saanud sõna, nüüd eh, algab järgmine kõnevoor ja, ja küsimuste voor ja sõnad saab härra Antonio Tajani. Kallis Günther, sina olid üks Barroso komisjoni liikmeid, kes tegi kõige rohkem selleks, et anda Euroopale uus modernne tööstuspoliitika. võin seda öelda, sest nägin seda oma silmaga sinu töö Junckeri komisjonis loodetavasti liigub samas suunas. paar nädalat tagasi esitles Pascal Lamy komisjonile raportit äh, väga kõrge sagedusega libalaiuse tulevaks kasutuse üle ja see raport saab aru, kuivõrd vajalik on kaitsta Euroopa audiovisuaaltööstust äh, et meil oleks selline positiivne ring loojate ja avalikkuse vahel. minu küsimus on, kuidas te kavatsete seda toetust arvesse võtta ja seda ära kasutada ja arvestada seda tohutut survet, mille all me oleme mitte Euroopa veebigigantide poolt, näiteks Google, siis milliseid, millist, samme kavatsete kasutada selleks, et äh, garanteerida Euroopa audiovisuaaltööstuse mudelit ja mida te konkreetsemalt kavatsete teha selleks, et äh, oleks äh, tagatud maapealne platvorm vähemalt kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, nii nagu on välja pakkunud meie varasem kolleeg härra Lami. Ähm, härra Lami raportit analüüsitakse, nii palju kui ma tean, aga see on äärmiselt oluline ja seetõttu ma toetan teda ka täielikult. sellest võib saada meie tegutsemise mõõdupuu. Euroopas on meil väga suur, väga mitmekesine audiovisuaalteenuste pakkumine ning äh, enamuses on ka kvaliteet kõrge. milline mida me tahaksime saavutada? ma arvan, et me tahaksime audiovisuaalteenuste pakkumise puhul saavutada seda, et neid oleks võimalik kasutada piiriüleselt. hetkel meil keelepiiride tõttu ei ole sellist üle-euroopalist meediaavalikkust ning teiseks on olemas erinevad audiovisuaalteenuste rahastamise ja audiovisuaaltoodete rahastamise vormid ning ähm, ma arvan, et ähm, ka tulevikus peaksime lubama selliseid erinevaid rahastamisvorme. üks näide, ma tean, et mõningates liikmesriikides eratelevisioon on väga kõrge kvaliteediga ja väga aktuaalne ja sii-, on teised liikmesriigid, kus eratelevisioon ei ole nii kõrge kvaliteediga, eriti mis puudutab näiteks uudiseid, kus on väga vähe poliitika ja saateid ja seal äh, peaks olema ka tulevikus võimalik, et äh, on olemas riiklik televisioon ja me ei peaks äh, seda nägema üksnes äh, konkurendina turul ja võtame seda arvesse tasude puhul. ma arvan, et see, et on olemas erinevad, erinevad operaatorid ja erinevad rahastamisvormid, see peaks olema ka tulevikus Euroopas võimalik. Te rääkisite tööstusest, ma näen väga suure murega seda, et tööstuse lisandväärtuse loomine Euroopas muutub vähe, vähem oluliseks. mina aga ei usu, et tuleviku Euroopa, tulevikus ei ole Euroopas tööstusel nii olulist kohta. vastupidi, ma arvan, et meil on vaja erinevaid teenuseid, finantsteenuseid, IKT teenuseid ja seetõttu on IKT valdkonna ja tööstuse lõimimine äärmiselt oluline tegur selleks, et meie tööstust äh, toetada, et see lööks läbi ülemaailmses konkurentsis. aitäh, härra Flavius Andonato järgmiseks. aitäh, härra esimees, tere tulemast, volinik Oettinger. Te olete rääkinud äh, konkurentsist, Euroopa telekomiettevõtetel on probleeme oma positsiooni kinnitamisega globaalsel turul ja on Euroopa ettevõtete kasumitel on teatud piirid, meil on vaja seadusandlikku paketti, mille parlament võttis vastu aprillis, see puudutab telekommunikatsiooni ühisturgu, tahaksin teada, kas te kavatsete selles suunas tegutseda ja üldiselt, kuidas te kavatsete tagada konkurentsivõime ning võrdse mänguvälja erinevate ettevõtete vahel siin valdkonnas. nii et oleks äh, kaitstud äh, tarbijate ja tööstuse parimad huvid, äh, arvestades seda, et suured ettevõtjad on need, kes peavad vaatama ka infrastruktuuri ehitamise suunas, mitte ainult hoolima oma osanike dividendidest telekommunikatsiooniteenused on eelkõige teenused, mida osutatakse kodanike huvideks, et ähm, tagada nende teavitamine, neile erinevate teenuste pakkumine ning äh, tööstusel on teenuste osutamise funktsioon ma arvan, et meie telekommunikatsiooniteenuste ühtse turu direktiiv võtab seda ka arvesse ning seetõttu ma eeldan seda, et nõukogu paneb kiiresti paika oma seisukoha ning järgnevatel kuudel parlamendikomisjoni ja nõukogu vahel on võimalik äh, jõuda lahenduseni. Öeldakse ka, et äh, oodatakse uut lähenemist, et vaja oleks täiesti uut õigusakti. mina seda ei arva. kui vaadata seda, et äh, meil on vaja kolme aastat selleks, et praegune menetlus lõpule viia. kahe-kolme aasta pärast on võimalik välja tuua paremate ja muudatusettepanekutega, aga nüüd on tõesti tulnud aeg, et äh, seda õigusakti ellu vii-, rakendama hakata, kõigepealt see vastu võtta, siis äh, ellu rakendama hakata ja siis saab seda kolme aasta pärast muuta. selle täiesti tagasilükkamine oleks halb äh, lahendus. viimastel aastatel oleme väga palju ära teinud äh, tarbijate heaks, me peaksime seda jätkama ning rändlusteenused on väga olulised olnud, et äh, liikmesriikide piirid ei ole tasude puhul enam oluliseks teguriks, et äh, et kui tege-, ükskõik, kas tegemist on siis riik, siseriikliku suhtlusega või vä välisriigis toimuva suhtlusega, eh, tasud peaksid olema samasugused ja see on kodanike jaoks väga suureks edusammuks. Te rääkisite dividendidest. mulle torkab silma see, et enamus telekommunikatsiooniettevõtteid ei ole börsil väga hästi esindatud ja neil on probleeme ette, aktsionäridele dividendide maksmisega ka et, maailma mastaabis ei ole Euroopa ettevõtted piisavalt suured ning ma arvan, et Euroopas on meil vaja mitmekesisust, aga meil on vaja ka äh, piirkondlikke pakkujaid. me peaksime aga käsitlema seda küsimust, et milline on mm, telekommunikatsioonialane tööstuspoliitika, kui me, me vaatame USA-d, siis meie ettevõtted ei ole piisavalt tugevad. ma soovin, et meil oleks äh, mõned sellised ettevõtted, mis oleksid ka maailma mastaabis juhtrollis. see oleks väga oluline ja nutikas areng ja järgnevatel aastatel tuleb sellega tegeleda. E, e, aitäh, härra esimees. probleemid interneti ja IKT-ga. tegemist on äh, vastuoluga juurdepää-, vaba juurdepääsuga kultuuritoodetele, see on tähtis noortele inimestele, mäletate ju kõik veel, kuidas siin akta lepingu vastu võideldi. aga teiselt poolt on ka autoriõigused ja minu jaoks on tegemist siin as-, vastuoluga, mis on väga keeruline ja ohtlik tahaksin teada, kuidas te selle dilemmaga kavatsete võidelda? härra Oettinger. mina seisan selle eest, et autoriõiguste kaitse ei oleks savijalgadel. ma arvan, et kodanikud toetavad meid ainult siis, kui me nende isiklikku vaimujõudu autoritena äh, muusikas, teatrilavadel, kinolinal, tõesti ka toetame nii, et nad saavad sellest ära elada, nii et tõesti, meil on vaja selgeid reegleid. meil tuleb autoreid piisavalt kaitsta selleks, et meil ka tulevikus oleks autoreid. ja teiselt poolt digitaalmaailma teenuseid kasutavad inimesed on huvitatud sellest, et kõik kultuurivaldkonna tooted oleksid kas saadaval. Need teenused, komisjoni talitused on erinevate huvipooltega viimastel aastatel kohtunud, nõupidamisi pidanud ja me soovime järgnevatel aastatel tõesti saavutada tasakaalu autoriõiguste kaitsmisel, eriti mõeldes digimaailma peale. Pavel Telitška, palun järgmisena. Uh, Commissioner, good evening uh, uh,. You have already tere õhtust, uh, härra volinik, te olete juba viitanud rändlusele ja oma kolleegi Krossi valdkonnas oli enne, te teate väga hästi par-, parlamendi seisukohta, miljonid inimesed on rändlustasude kaotamist juba ammu oodanud aga mina tahaksin siiski teada, mida täpselt ametlikult või mitteametlikult kavatsete te teha selleks, et see ettepanek ei lahjeneks. ja teiseks, eh, president on palunud teil järgmise poole aasta jooksul esitada ettepanek eh, selleks, et digitaalturg ambitsioonikalt eh, reformida. Te olete meile vihjanud teatud asjade koha pealt, et mida te tahaksite teha, aga ehk saaksite te lühidalt me tutvustada meile selle reformi nelja-viite-kuute sammast ja lõpetuseks, kuidas te näete tööjõu äh, jaotust teie ja digitaalturu asepresidendi vahel, aitäh! kolleeg Ansip, kes vastutab digitaalturu eest, on koordinaatoriks erinevate volinike vahel ja üks nendest volinikest olen mina. ma ei kahtle üldse mitte selles, et meie suhted äh, on kollektiivsed ja head, ma tunnen teda juba aastaid, äh, juba sellest ajast, kui ta oli valitsusjuht. viimastel päevadel oleme ka mitmeid kordi kohtunud ja seesama koordineerimistöö ja see panus, mis tuleb minu talitustest, äh, ma arvan, et see kõik koos äh, saavutab sünergia, millega me saame need probleemid lahendatud. nõukogus, nõukogu ei saa mitte millegiks sundida, võib lihtsalt kasutada argumente selleks, et veenda. ja ma leian, et iga liikmesriik, millel on piirid teiste liikmesriikidega, on ka piisavalt kodanikke, kes selle küsimuse tõsidusest aru saab see tähendab seda, et me peame ministritele selgeks tegema, et rändlustasud on teie kodanike huvides, eriti just piiripiirkondades, piiri ääres. näiteks Prantsusmaa ja Saksamaa vahel Reini jõe piirkond või ka Balti riigid või ka Kesk-Euroopa. elada, töötada, puhkusel käia inimesed ei vaata enam riigipiire, riigipiirid pole tähtsad ja kui seda kõike on võimalik teha töökoha, töökohaga, puhkusekohaga, siis peaks olema võimalik ka digitaalse meediaga. see kõik on kodanike huvides. on tähtis see, et ka piiriüleselt piiriäärsetes piirkondades on võimalik tegev olla ja pealkirjaks on minu jaoks tõesti see, et muudame digitaalse poliitika euroopalikuks ja seda kõikides valdkondades, taristu, teadusuuringud, standardid ja ka nendes küsimustes, kuidas me tõesti teenuseid piiriüleselt kodanikele pakume kodanikud ei tohiks Euroopas enam riigipiire tunda, kui nad oma telefoni SIM-kaarti vahetavad või kui nad soovivad telekat vaadata. Ehm, Saksamaal võib-olla maksab seal avalik-õigusliku ehm, televisiooni makse, siis ei saa Poola televisiooni vaadata. meil on paar-kolm minutit, oleme isegi oma ajast ees, ütleb härra Puusek ja sellepärast lubasin teil rääkida pikemalt. järgmisena proua Marissa Matias. Obrigada, senhor presidente aitäh, härra esimees. Barroso komisjonis oli eesmärgiks muuta Euroopa Liit kodanikusõbralikumaks ja isegi võib-olla ettevõttesõbralikumaks. mida te kavatsete teha selleks, et vältida mineviku vigasid ja austada Eh, ja mitte austada majandushuvisid eh, niimoodi, et see tuleks kahjuks Euroopa kodanike huvidele. ja kuidas me saav-, suudaksime saavutada seda, et eh, digitaalõigused oleksid nagu uued inimõigused, mitte nii-öelda äriõigused tean, et härra Poroso ja teie ise, teile väga meeldivad sotsiaalvõrgustikud ehk tulevikus selleks, et olla sõbralik, sotsiaalne Euroopa inimestega saaksite te teha veidi paremat tööd? ma usun, et need eelarvamused, et me siin esindaksime tööstuse huvisid ja mitte kodanike huvisid, on täiesti põlastusväärsed. ma väga vabandan. aga keegi ei saa mulle ette heita seda, et ma ei oleks kodanikega äh, kontaktis ja ma olen huvitatud ka kodanike esindajatega rääkimist, sest iga kord, kui minuga sooviti rääkida, ma olin kohal, kui saadikud võtsid minuga ühendust, ma olin kohal ja kavatsen seda ka jätkata. viimastel aastatel olen tõesti kodanikega erinevatest liikmesriikidest otseselt kontaktis olnud ja kavatsen seda ka jätkata. aga teiselt poolt meil on vaja ka majandust ja ka töökohti sotsiaalses turumajanduses poliitikat luua ilma majanduseta ei ole võimalik. kogu see tähtis taristu üles ehitada, öelda, et teeme seda plaanimajanduslikult selle eelarvega, mis meil on olemas, see ei ole võimalik. meil on vaja majanduse usaldust, ka ametiühingute usaldust nutikasse Euroopa tulevikku selleks, et investeeritaks siia, loodaks töökohti siin sellepärast see kapitali ja töökohtade vastastamine, äh, ettevõtluse ja poliitika vastandamine ei ole minu arvates õige, kui me soovime, et meil oleks piisavalt töökohti, tugev majandus, siis äh, saame me tagada ka selle, et kõikidel oleks korralik äh, elustandard. aitäh, härra volinikukandidaat kohe kuulamise algusest on äh, siiamaani nüüd esitanud äh, küsimusi kultuuri- ja tööstuskomisjoni liikmed. nüüd saavad sõna siseturu ja õiguskomisjoni esindajad. kõigepealt proua Julia Reeda, palun. härra Oettingen, teie vastustes parlamendile te ütlesite, et autoriõiguse reformi eesmärgiks on äh, piiriülene juurdepääs toodetele, kultuuriväärtuste kaitse. aga muudatused näitavad seda, et kasutajad ei ole mitte ainult äh, kasutajad, vaid loovad ka ise väärtusi. mida te kavatsete teha selleks, et oleks võimalik tagada kõikide inimeste kaitset? kas te kavatsete siin mingit äh, siduvat kohustuslikku piirmäära kasutada või kas te kavatsete äh, kuulata kõiki neid eesmärke, kõiki neid ettepanekuid, mida inimesed tõid välja äh, vastavas foorumis? ma arvan, et aktsiast õppisime me seda, et väga tähtis on võrgupoliitika kaasata ja kodanikuühiskond kaasata võrgupoliitikasse, sellepärast ma tahaksin teada, äh, sellepärast küsisime internetiühiskonnalt äh, arvamusi, kas te olete härra Ansipiga nõus, et see on äh, väärt algatus ja kas te kavatsete nüüd ka online kuulamisel osaleda selleks, et te ka internetikogukonna küsimustele saaksite vastata? Ich vermag die nächsten fünf Jahre nicht abschließend übersehen, aber ich glaube me ei tea, mis toimub viie äh, aasta pärast, aga äh, ma arvan, et komisjoni ettepanek ja vastav äh, õigusakt on kindlasti kõige raskem õigusloomeline ettepanek. väga palju eeltööd on ära tehtud erinevates peadirektoraatides äh, ja nüüd on kõik need teenused ühes peadirektoraadis, aga see ei tähenda, et ma nüüd tempot tõstan, et paneme silmad kinni ja teeme kõik kiiresti ära. Äh, aut-, autoriõigusega saab tegeleda ainult siis, kui me saame e, parlamendis häälteenamuse ja kui võimalusel kõik osapooled, kes tegelevad kultuurilise majandus- kui on kaasatud kõik, kellel on erinevaid huve, kultuurilisi, majandushuve ja nii edasi, ma, kui parlament äh, tuleb välja oma ettepanekutega, siis ma olen äh, nõus kuulama ka teisi isikuid ja teisi rühmitusi. põhjalikkus on olulisem kui kiire tegutsemine ning ma olen nõus äh, kolleeg Ansipi seisukohaga, mida te tsiteerisite täielikult. Mrs Isabella Adinolfi is the next speaker aitäh, järgmiseks proua Isabella Adinolfi. Grazie presidenti, komissario. suur aitäh. härra volinik. audiovisuaalteenuste direktiiv, kas te kavatsete kaasata ka Euroopa kodanikke sellesse protsessi ja kui, siis milliseid instrumente te selleks kasutate? arvestades, et hetkevahendid on olnud ebatõhusad ja Euroopa kodanikud ei ole otseselt nende protsessidega seotud. nüüd, mis puudutab äh, autorikaitset, siis äh, on ka teised kolleegid äh, sellel teemal küsimusi küsinud. kui me räägime siin stabiilsest autorikaitse Äh, õiguste kaitsmisest, autoriõiguste kaitsmisest, siis siin on äh, seotud ka muu, selle asjaga teised põhimõtted nagu väljendusvabadus, õiglane kasutamine, ka mõttevabadus, mis on olulised, aitäh. loomulikult Brüssel ja Stras-, Strasbourg on mõningate liikmesriikide jaoks kaugel. aga esindusdemokraatias on tegemist äh, meie Euroopa kodanike esindajatega. ma tean ja olen äh, paljude saadikute kohta, et nad võtavad oma tööd äh, väga tõsiselt ja esindavad väga hästi kodanike huve ning seetõttu autoriõiguse ettepanekut ei taha ma teile esitada mitte üksnes selleks, et te lihtsalt ametlikult, formaalselt seda käsitleks, vaid ma tahan eelnevalt teiega sellest rääkida. ma olen kavasse võtnud selle, et nagu ma toimisin ka energeetikaalaste ettepanekute puhul, et ma tulen fraktsioonidesse ja ja suhtlen nende kolleegidega, kahekümne, kolmekümne kolleegiga, kes on eriti huvitatud autoriga õigusest, et ma nendega räägin juba eelnevalt. minu jaoks on oluline see, et eelnevalt oleks küsimused parlamendisaadikutega kooskõlastatud. see väldiks väga pikki arutelusid, arutelud on loomulikult äh, sellest hoolimata vajalikud, aga ma tõesti tahan teiega otseselt suhelda. ja nii kaugel, kui see Brüssel ka ol-, on, digitaalses maailmas inimesed, kes on huvitatud äh, autoriõigustest, saavad meiega internetis alati ühendust võtta. ma ootan väga paljusid konstruktiivseid ettepanekuid ka selle ko kohta, kohta, viimastel kuudel on komisjon saanud väga palju väga palju teavet kodanikelt internetis autoriõiguse kohta. Uh, härra Nicolas Bay küsib järgmise vooru lõpetuseks küsimuse. tahaksin kõiki kolleege tänada, eriti volinikukandidaati, asepresidenti suurepärase distsipliini eest. ajast on väga hästi kinni peetud ja nüüd annan kuulamise juhtimise üle proua Silva Silvia Kostale, kes on kultuurikomisjoni esinaine. aitäh, nüüd annan sõna proua Tiina Johanna-Valeanile. Thank you uh,, commissioner. aitäh, härra volinik. enne oli teil energia teema, nüüd on jällegi teile kätte usaldatud turg, kus otseselt mingid kaubad käest kätte ei liigu ja see muudab digitaalturu väga konkreetseks teemaks. energias pidi rääkima infrastruktuurist, siin te jälle ütlete, et infrastruktuur on võtmeks selleks, et arendada välja digitaalne ühisturg. aga arvestades mil-, kuidas me interneti arenguga oleme leidnud ennast ebatasakaalustatud äh, olukorras. meil on ülereguleeritud telekomi sektorit, kus, millelt nõutakse investeeringuid ja meil on need OTT tegijad, kes kasutavad üha rohkem lairiba ilma kuidagi kuludesse panustamata. kuidas te kavatsete selle teemaga tegeleda regulatiivraamistikku moderniseerides ja millised oleksid stiimulid, et telekomi sektor investeeriks samuti infrastruktuuri, aitäh! Eh, aitäh, proua Valen! härra Oettinger, palun! privaatinvestitsioonid auszulösen. erainvesteeringute äh, edendamine tähendab eelkõige seda, et on olemas usaldus turu vastu ja vaja on ka planeerimiskindlust. meil on vaja ettevaatavat äh, digitaalset poliitikat selleks, et investor järgnevatel aastatel öö, ähm, omaks piisavat kindlust, äh, et ta teaks, äh, mida ta saab lubada aktsionäridele millist kasumit ta saab lubada ning teiseks on meil teatavatel juhtudel vaja kaasrahastamist, avalike, avaliku sektori vahendeid selleks, et kaasata erasektori vahendeid. me peame analüüsima väga täpselt, kus ja millises mahus on vaja kasutada maksumaksja raha. see e, peab äh, andma äh, kiirendava, kiirendava tulemuse mulle meeldiks kõige rohkem see, kui lõpuks oleks meil ük-, ühtne reguleeriv asutus ja mitte kakskümmend kaheksa reguleerivat asutust, aga ma olen realist ja ma tean, et keskpikas perspektiivis ei loobu liikmesriigid nendest äh, li riiklikest asutustest ning äh, seetõttu on meil vaja tugevat koostööd nende kahekümne kaheksa riikliku äh, Ähm, reguleerija vahel. see e-, energeetika vallas on ESA kaugemal, kui me oleme digitaalvaldkonnas ning väga varsti kutsun ma need kakskümmend kaheksa reguleerivat asutust kokku, et nendega arutada seda, kuidas nende tööd e, kuidas nende töö võimaldab meil paremini tegutseda ja mitte ei raskenda meie tööd ja aitäh, nüüd annan sõna proua Marlen Mitsile. aitäh. Äh, volinikukandidaat, äh, teie kiri mainib, et üks teie eesmärke on toetada kultuuri- ja loometööstusi ja kasutada ära nende potentsiaali majanduse aitamiseks ebapiisav interneti infrast-, infrastruktuur, rändluskulud, äh, halb e-ärikeskkond näiteks, et et puuduvad võimalused mikromakseteks ja et äh, internetis ei ole väiksemat käibemaksumäära, on takistused selle eesmärgi saavutamiseks. mida te kavatsete teha selleks, et ületada need takistused, äh, selleks, et arendada kultuuri- ja loometööstusi ja äh, tänu uuele tehnoloogiale ja eriti just see, et 3D skaneerimise ja printimise tehnoloogiat on hakatud kasutama, kultuur, äh, paljundatakse kultuuripärandi objekte üha rohkem. kas te olete mures nende tagasi, tagajärgede pärast, mis on nendel kahel tehnoloogial Euroopa kultuuripärandile ja kui jah, siis kas te rääk, saaksite rääkida meetmetest, millega saaks kaitsta ja tugevdada Euroopa pärandit ja äh, tagada, et artistid ei kannataks selle käes? aitäh, sõna on volinikul. digitaalne veld on nii mõ-. digitaalne maailm ja, ja ülekandmisvõimalused ja allalaadimisvõimalused on nii võimaluseks kui ka ohuks. Te rääkisite õigusega siin ohtudest ja seetõttu autori õiguse vallas uute tehnoloogiate puhul me tee-, tuleme välja ettepanekutega, mis või-, mis näevad ette karmimad kaitsevõimalused, sellepärast et olemasolev autoriõigus ei ole enam asjakohane meie praeguses maailmas. ja teine pool, võimalused, ma tean uusi filmitegijaid, noori filmitegijaid või produtsente, kes ilma internetis olemasolevate levitamisvõimalusteta ei omaks mingit šanssi tuntuks saada. ja praegu on neil mõne päeva jooksul võimalus äh, olla edukas üle kogu Euroopa, nii et me peame neid võimalusi, mis on olemas just nimelt iduettevõtete jaoks, äh, kasutama ja neid reguleerima ning äh, vähendama ohte tõhusa autorikaitse seadustiku abil ning järgneva aasta jooksul tulema kõiki osapooli kaasates välja vastava ettepanekuga. aitäh! järgmiseks härra Markus Pretzel IMCO komisjonist. proua juhataja, härra volinik Oettinger, Te rääkisite täna viisteist minutit digitaalmajandusest ja palju sellest oli ka õige. Te ütlesite, et südames olete te endiselt parlamendisaadik ja parlamendisaadikuna ollakse ju üldiselt rahvaesindaja. rahvaesindajana tuleks mõelda ka sellele, tuleks mõelda nendest asjadest, mida, millest kodanikud on huvitatud, nagu näiteks andmekaitse, seda äh, Äh, mõistet olete te viimasel tunni jooksul, pooleteise tunni jooksul kasutanud üks, ühe korra. Te paljudel juhtudel olete vastamisest väga sõnaostralt keeldunud ning ma tahaksin küsida, et mida te kavatsete teha, kui ettevõtted kontrollimatult kasutavad äh, kodanike andmeid, kui tegemist on kolmandate riikide ettevõtetega või riikidega, tegemist on äh, inimese, küsimusega, mis huvitab kindlasti ka parteide juhte ning äh, kui palju oleks teil võimalusi nende teemadega tegeleda tulevases komisjonis oma valdkonnas, oma valdkonna volinikuna? ma ei pööra tähelepanu teie pahatahtlikule suhtumisele ning vastan kohe küsimustele. ma mainisin andmekaitset. ma ütlesin, et killustunud eh, riiklikud andmekaitseregulatsioonid ei ole enam mõttekad ning äh, kuna teie kolleegid ei ole mulle küsimusi esitanud, ma reeglina vastan küsimustele ja ei kaldu neist kõrvale ning seetõttu viimasel tunni aja jooksul ei ole andmekaitse olnud äh, esiplaanil. meil on olemas õigusloomeline ettepanek, mis, mida te teate ning äh, loodetavasti me varsti arutame seda ja see võetakse varsti vastu. ma ei ole juhtiv selles valdkonnas, ma Ehm, minuga konsulteeritakse ja seetõttu ei ole ma oma sissejuhatuses sellele ka keskendunud, aga ma arvan, et tõhus andmekaitse on võimalik ainult Euroopa tasandil ning teiseks meil on suhteliselt kõrgetasemelised standardid selles õigusloomelises ettepanekus ette nähtud ning oluline on see, et mõned liikmesriigid, kes minevikus on olnud pigem tagasihoidlikud, minu koduriik kuulub ka nende hulka, et nemad äh, nõukogus poolt hääletaks ja need Äh, ja see tiivitamine, mis, mida me oleme näinud nõukogus viimasel kahel aastal, seda me ei saa enam aktsepteerida ning äh, mis puudutab pealtkuulamist USA-d, äh, kui me tahame USA-ga edukalt läbirääkimisi pidada, siis on meil vaja ühtset Euroopa seisukohta, mille, mida peavad toetuma ka need liig-, riigid, kes on USA-ga suhteliselt lähedastes suhetes, kes teevad koostööd nende luureteenistustega, me peame li selgeks tegema selle, kus meie liikmes, kus meie teenus, teenistused koostööd teevad ja kus on selle koostöö piirid. ja ma arvan, et meil on šanss, et meid võetakse Washingtonis mitte üksnes kuulda, vaid et meil on võimalik äh, saavutada ka teatavad standardid meie kodanike hüvanguks, aitäh! To... aitäh ja nüüd annan sõna Jean-Marie Cavadale kultuurikomisjonist ja juurikomisjonist. Merci, Chair aitäh, härra volinik. Te teate nagu ka mina, et ei, ei ole lubatud äh, jalgratast varandat, varastada, aga on inimesi, kes arvavad, et tasuta kultuuriteenuste tasu, kasutamine on hea asi ja nad nimetavad seda vabaduseks. mina arvan, et ei ole kultuuri ilma loomemajanduseta, ilma kultuurimajanduseta. lugupeetud volinikukandidaat, te olete siin juba erinevaid ideid välja ka käinud, kas te hoolitseda selle eest, et igasugune autorikaitsereform äh, tõesti tõhusalt tagaks äh, autorite kaitse, mitte, ähm, mitte selliste inimeste kaitse, kes äh, üritavad mööda hiilida Euroopa õigusaktidest, mis puudutavad autorikaitset ja mis puudutavad mööd-, mis üritavad mööda hiilida ka meie maksustamisõigusaktidest. Äh, ning teine küsimus, äh, mida te arvate sellest, mi-, mida te arvate era- eraotstarbel kopeerimisest? ma arvan, et äh, see duaalne korraldus, kus on äh, eraettevõtted ja riiklikud ettevõtted nii ähm, äh, telekommunikatsiooniteenuste vallas ja äh, telemeediateenuste vallas on, et see on oluline ja äh, tuleb vaadata, milline on nende ülesehitus, kuidas on tagatud rahastamine, siin on olulised näiteks äh, Ähm, maksud, äh, ähm, tasuline, tasulised teenused äh, ja nii edasi, meil on väga erinevad alused, rahastamisvalused Euroopas ja ma arvan, et me peaksime neid ka austama. teiseks, te rääkisite autorikaitsest ja intellektuaalomandi õiguste kaitsest on väga hea, kui me võimalikult kõigile kodanikele anname ligipääsu kultuuritoodetele, aga ümberpöördult. ei saa elada ainult mineviku autorite arvelt, vaid vaja on ka kaitsta ähm, oma õigusi ja nende õiguste kasutamist ja selleks on vaja selgeid reegleid, et kes on autor, kellel on õigus äh, midagi saada, kui palju, meil on olemas kehtiv autorikaitseõigus, aga see ei ole enam ajakohane. selles ei ole arvestatud digitaalse maailmaga ja seetõttu ähm, teades, milliseid äh, salvestamise ja ülekandevõimalusi on praegu olemas ja millised need saavad olema tulevikus, on meil vaja autorikaitse õigusakti äh, reformida, aga me ei tohi lähtuda sellest, et vabaduse jaoks on vaja, et kõigil on äh, ligipääs kõigule ja et kellelgi äh, ei ole õigus äh, kasutada neid äh, aut- ja tasu saada nende eest, vaid äh, vastavad reeglid näevad, e-, võimaldavad ka tulevikus vastavas valdkonnas tegutseda ja need on igati Euroopa huvides. I give now the floor to um, ähm, Mrs Cornelia Ernst from ITREN Libe committees. ja, vielen Dank. proua Cornelius äh,, proua Ernst tahaksin tagasi tulla andmekaitse juurde ja küsin järgnevat. kas te teate, et IKT tööstuse areng, mida me kõik äh, soovime edendada, et äh, see peab olema seotud ka moodsa andmekaitsega, näiteks mis puudutab krüptograafiat äh, ja kogu see IKT turvalisus peab olema väga äh, olulisel kohal ka tööstuse seisukohast, mida te tahate teha selleks ning teiseks, kas te äh, võtate tõsiselt Euroopa Parlamendi äh, nõudmisi, et tagauksi ei saa me enam aktsepteerida tarkvara puhul ning kas te võtate tõsiselt seda parlamendi nõudmist, et äh, kui, et vaja on tegeleda ähm, sellega, et äh, vaba tarkvara peab olema paremini kasutatav selleks, et äh, sulgeda tagauksi. andmekaitse, andmete turvalisus ja kuritegevus, äh, mm, küberturvalisus on valdkonnad, mis meid väga suurel määral puudutavad ja kodanike usaldus tuleviku IT-maailma vastu sõltub just nimelt äh, sellest, kuidas neid andmeid äh, salvestatakse, kuidas äh, neile ligi pääsetakse. ma arvan, et digitaalse maailma mõningates valdkondades oleme maha jäänud. turvalise puhul, turvalisuse puhul on meil suurepärased eksperdid, meil on ka vastavad tehnilised vahendid olemas ning ma arvan, et selles valdkonnas äh, saab Euroopa jääda juhtivaks äh, jõuks või ka tulevikus ja küsimus, et kas ma võtan neid Euroopa Parlamendi nõudmisi tõsiselt. Te näete järgneva viie aasta jooksul seda, et ma võtan parlamenti väga tõsiselt ja seetõttu need nõudmised, mida on siin väga äh, Äh, laialt arutatud ja vastu võetud hääletustel, reeglina saavad neist ka õigusaktid siis. aitäh, härra Oettinger ja nüüd annan sõna härra Jan-Philipp Albrechtile. Eh, eh, on uh, from by Libe committee, please. ja, vielen Dank, äh, sehr geehrter Herr aitäh, lugupeetud äh, volinikukandidaat Oettinger kolm küsimust. kuidas te tahate takistada seda, et nõukogu seisukoht, mis puudutab andmekaitsereformi, on väga erinev parlamendi seisukohad, kuidas te tahate tagada seda, et ükski Euroopa telekommunikatsiooniettevõte ei kasutaks sellist äh, tarkvara või riistvara, mille puhul ei ole võimalik kontrollida, kas NSA-le on taga, avatud tagauks ja kolmandaks, kas te avate lepingu rikkumise menetluse liikmesriikide vastu kes äh, äh, vastavalt äh, aprillis toimunud, tulnud kohtuotsusele endiselt kohustavad ettevõtteid andmeid salvestama edasiseks kasutamiseks ähm,? Das E-Privacy-Recht gehört mis puudutab e-privaatsuse õigust, see, siis see on minu pädevusvaldkonnas ning seetõttu ma äh, lähemas tulevikus äh, plaanin muudatust ja selge on see, et liikmesriigid peavad Euroopa õigusaktide puhul tagama nende elluviimise. Neil on vastav äh, lepingust tulenev kohut, kohustus ja seetõttu komisjonil, neil ei ole ka võimalust siin midagi otsustada. me, see on nii energeetika valdkonnas, meie algatame menetlusi, ükskõik kas tegemist on hoiatustega või millegi muuga, aga ükskõik, kas tegemist on suurte või, või väikeste riikidega, kui lepinguid järgita, ähm, siis äh, tuleb minna kohtusse selleks, et tagada äh, üht, üks-ühele õigusaktide ellurakendamine. mida on võimalik teha nõukogu puhul? Ähm, võib äh, esitada argumente, võidelda triloogide vallas, äh, neid veenda koos teiega. demokraatias ei ole võimalik kedagi äh, sundida, teine koda on öö, otsustava tähtsusega ja neid saab veenda üksnes argumentide abil. ma olen ette plaaninud seda, et ma ka kavatsen tihedat koostööd teha nõukogus äh, vastava valdkonna töötajatega, nagu ma tegin seda ka energeetika küsimuste puhul, et äh, oleks tagatud hea koostöö. aitäh, nüüd annan sõna härra Marko Zullole. aitäh härra volinik Oettinger. see portfell, mille teie saate, on olulise tähtsusega Euroopa majanduse taastamise ja tuleviku äh, seisukohalt. mina olen uue poliitilise liikumise liige, viie tähe liikumise Eh, liige, meie eesmärgiks on eh, tulla tagasi põhilise juurde selleks, et uuesti Euroopat üles ehitama hakata. kas eh, komisjon töötab selles suunas, te töötate asjadega nagu tark, nutikad linnad, sellist tüüpi projektid, see mõjutab valdkondi nagu transport, energia ja telekommunikatsioon. kas te olete valmis seda taassündi edendama? probleem on selles, et me liigume siin erinevates suundades ja mitte alati ei ole suudetud eh, korralikku koostööd teha. kas te hakkate kasutama seda visiooni, kas te üritate koordineerida sellist sektorite vahelist koostööd? lugupeetud saadik, teil on täiesti õigus. linnades ja linnastutes eh, need erinevad maailmad eh, kohtuvad ja ühinevad ja seetõttu kolm aastat tagasi komisjon tuli välja algatusega Nutikad linnad, nutikad kogukonnad ning koos kolme kolleegiga, volinik Kallasega, kes vastutas transpordi eest, volinik Kruusiga, kes vastutas äh, IT-sektori eest ja minuga, kes ma vastutasin energeetika eest, tegime koostööd, et meil oleksid paremad äh, võrgud, äh, parem transpordi juhtimine vähendab ummikuid, vähendab CO2 heidet, aitab kokku hoida äh, bensiini. kui tegemist on nutikas, nutika linnaga, siis see vähendab inimeste vajadust äh, pikki vahemaid läbida erinevatel põhjustel ning järgnevatel äh, päevadel valime välja need linnad, kel, kes saavad vahendeid eelarvest selleks, et viia läbi pilootprojekte, et nende abil näidata, kuidas äh, tuleviku linnad erinevaid Ähm, energeetikamaailmu, IT-maailma, transpordimaailma ühendavad. Äh, kui te, kui ma valituks osutun, siis ma uues funktsioonis äh, annan teile aru sellest, aga mitte kõigis äh, sektorites ei ei ole komisjonil juhtivat rolli, aga selles nutikate linnade algatuses on viimased, viimastel aastatel volinikud väga tihedat koostööd teinud ja edusammud äh, on kindlasti varsti näha. aitäh, härra Oettinger, nüüd annan sõna Nicolas Bay'le. Monsieur le commissaire, le 10 lugupeetud volinik, kaheksateistkümnendal septembril Prantsuse äh, saadikud võtsid vastu äh, terrorismivastase seaduse, mille vastu va,, pakkus, millega tuli välja härra Valsi valitsus ning äh, artiklis üheksa on öeldud, et on võimalik võtta erinevaid meetmeid, et ilma kohtuniku kaasamata, et on võimalik otsustada ähm, võtta meetmeid näiteks ähm, kasutades äh, toor äh, tarkvara, tegemist on samasuguse süsteemiga nagu Hiinas, see on täiesti uskumatu, seal ei, ähm, sellega ei pöörduta mitte terroristide, vaid humoristide vastu, nagu näiteks Itaalias Pepe Grillo, väga paljudes kohtades äh, äh, piiratakse juba tungivalt äh, väljendusvabadust. minu küsimus on, et mida te kavatsete teha selleks, et kait-, kaitsta neid vabadusi, mida mõningad valitsused praegu kavatsevad piirata? ma ei tea seda seadust, aga kindlasti ma hangin selle ja kujundan välja oma arvamuse. üldiselt arvan ma, et kui tegemist on liberaalsuse ja vabadusega, siis on minu arvamus Prantsusmaast väga kõrge. ükskõik millisesse äh, parteisse äh, Prantsusmaa ministrid kuuluvad, nende, nad on alati väga oluliseks pidanud vabadust ma eeldan, et siin on juttu katastroofidest, terrorirünnakutest ja riigi kaitsevõimest ja peavad olema sellised klauslid, mis näevad ette terroristide, anarhistide ja kurjategijate vastu võetavad meetmed. ja tegemist on meie ühiskonna jaoks ka olulise teemaga, digitaalne taristu, digitaalse taristu juhtimine on väga olulised teemad näiteks äh, on olemas see e-tervise valdkond, äh, mis on väga oluline inimeste jaoks. näiteks äh, meie raudteid juhitakse digitaalselt ja nii edasi. kui tegemist oleks sellise Äh, rünnakuga, mis oleks suunatud meie andmemaailma vastu, siis selle mõju võiks olla suurem kui näiteks mingi pommirünnaku mõju või mingi mürgiga läbiviidava rünnaku mõju. ma arvan, et me peame ennast kaitsma ning ma meeldi uurin välja, mida Prantsusmaal tehtud on ja kui tegemist on millegi sellisega, siis ma toetan seda. kui tegemist on aga in juurdepääsuga internetile ja interneti kasutamisega, siis äh, tegemist on turumajandusliku hüvega, mis peab kõigis riikides kindlasti olema tagatud. Eh, aitäh ja nüüd annan sõna härra Bogdan Andrzej Zdrojevskile. lugupeetud volinikukandidaat, ma tahaks teid südamest tänada teie seniste vastuste eest, mul on kolm küsimust aga tegelikult ühele küsimusele olete juba vastanud. mul on hea meel, et äh, teie jaoks on Euroopa filmikunst väga oluline, minu jaoks ka ning minu küsimus puudutab seetõttu Euroopa filmi, mis Euroopa filmikunst tugineb ka keelelisele mitmekesisusele. ma tahaks küsida, kas teil on plaanis teatavaid projekte läbi viia selleks, et Euroopa filmi tema mitmekesisuses toetada ka globaalsel turul? ning teine küsimus puudutab meediaturgu meil on äh, tegemist sellega, et erinevad meediavaldkonnad sulanduvad äh, järjest rohkem ühte ning on olemas audiovisuaalteenuste direktiiv ja e-kaubanduse e direktiiv. milline on teie hinnang? kuidas reageerivad internetituru subjektid sellele? oluline on äh, ka korralik, korraliku teavitamise tagamine ja see on oluline ka võttes arvesse keelelist mitmekesisust. Eh, sorry, Oettinger ähm,. härra Oettingeri vastus. ka digitaalsel siseturul jäävad, äh, jääb alles see digi-, keeleline ja kultuuriline mitmekesisus, mis meil on. digitaalse siseturu juurde ei kuulu see, et me harmoneeriks oma keelelist kultuuri või muusikakultuuri või kirjanduslikku kultuuri, vaid oluline on just nimelt nende säilitamine ja kaitsmine. ma arvan, et Euroopa filmikunst, nii väga kui ma pean USA-d partneriks, arvan ma, et äh, Euroopast pärit piltide, keelte äh, ja muuga on meil väga head trumbid käes ja ma arvan, et me peaksime ka Euroopa tasandil filmikunsti toetama ja kindlasti teen ma kultuuripoliitika eest vastutava kolleegiga koostööd, oluline on Euroopa eh, filmifestivalide korraldamine, filmiauhindade väljaandmine, oluline on meie eh, mm, meie kõrghariduse edendamine vastavas valdkonnas ning need pakkumised, mis meil on muusika ja filmi vallas, peavad ka tulevikus säilitama tugeva euroopaliku tausta. ja teises osas on teil õigus, ma olen teie analüüsiga ja murega nõus ja nii palju kui võimalik, võtan ma oma töös seda ka arvesse. digitaalne ühtne turg ei tähenda äh, seda, et me kogu kultuuri ja meedia aluseid ühtlustaks, vastupidi. Eh, thank you. aitäh, härra Oettinger, nüüd annan sõna proua Kumbule Natrile. todella tärkeä There. Please for the beginning yes. because uh, we didn't uh, In Finnish from beginning. Uh, kiitän linjauksestanne, että haluatte ulottaa digipalvelut kaikki. Aitäh, että olitte valmis äh, vaatama selle küsimuse iga aspekti ja dimensiooni, sest ei tohi unustada, et endiselt kakskümmend protsenti Euroopa inimestest ei ole mitte kunagi kasutanud internetti. oluline on, et see jõuaks kõikidesse piirkondadesse digitaliseerimine võib mängida olulist rolli meie tööstuse jaoks ja nii edasi. aga mis saab nüüd nendest väiksematest ettevõtetest? Nende jaoks on olukord keeruline, sest et suurus on siin niivõrd oluline aspekt. oluline on, et saada osaleda selles äh, innovatsioonis, mis maailmas aset leiab. küsimus ei ole ju mitte ainult äh, filosoofiline meil saab olema digitaalne ühiskond ja digitaalses ühiskonnas võib-olla kogu töö iseloom kui selline muutub. kuidas me saaksime siia kaasata ka oma kodanikuühiskonda? härra Oettinger, palun. loomulikult olen ma valmis kohtuma töötajate esindajatega ja ametiühingute esindajatega, nendega arutama digitaalset maailma ja põhjuseks on mitte ainult see, et töö muutub oluliselt. töötajat muudut-, puudutab see digitaalne areng kõige suuremal määral ja tema eda-, harimine on äärmiselt oluline ning töötajate kaitse minevikus tähendas töötajate kaitsmist masinate eest, heite eest, terviseohtude eest, aga tulevikus tähendab see olu-, väga suuri muutusi, mis tulenevad just nimelt digitaalmaailma muutustest ning seetõttu olen ma nõus sellega, et dialoog töötajate esindajate ja ametiühingutega on minu jaoks väga oluline. me, meil peaks olema nii palju suurtööstust, kui vaja on ja nii palju äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid kui võimalik meil on vaja Euroopas kahte või kolme ülemaailmse tähtsusega ettevõtet või ei ole meil maailmaturul mitte mingit tähtsust. see on äh, õige nii äh, tarkvaratööstuse, telekommunikatsioonitööstuse kui ka riistvara tootmise koha pealt kui te vaatate vastavaid arvulisi näitajaid, siis Ameerika turu, turg, mis on meie, ehm, meist ju väiksem, on siiski mahult sama suur. Lõuna-Korea, Hiina, Jaapan, kapitali jõud ja turupositsioon on äärmiselt olulised ja oluline oleks see, et mõned meie suurettevõtted tõesti tohiksid kasvada, et nad ei satuks ohtu, et äh, teised ettevõtted äh, võtavad nad üle. aga nende kõrval on meil vaja iduettevõtteid ja piirkondlike tähtsusega ettevõtteid, meil on vaja mitmekesisust, meil on vaja seda sellepärast, et need erinevad aspektid täiendavad üksteist aitäh, härra Oettinger, nüüd annan sõna härra Kirkhope'ile. libekomisjonist. härra Oettinger, kas te palun saaksite selgitada, mida te täpselt kavatsete teha selleks, et tagada, et VKE-d ei lämmatuks täiesti, arvestades, kui äh, Äh, oleks vaja väga, ajal kui oleks väga vaja äh, majandusel taastuda, kuidas te saate seda tagada tulevaste seadusandlustega? ja kuna te viitasite just küberkuritegevusele ja julgeolekule, siis äh, mina olen mures Euroopa Liidu võrguturvalisuse pärast ja arvestades, millised on olnud rünnakud Euroopa Liidu digitaalse infrastruktuuri vastu, siis kas te leiate, et on vajadus äh, rohkem vaadata väljapoole globaalsete partnerite suunas ning et oleks vaja ehk ka rohkem investeeringuid teha Euroopa Liidus endas. Thanks, eh, Mr Oettinger. härra Oettingeri vastus. meil on vaja kõrgeid Euroopa andme Äh, turbestandardeid, andmekaitsestandardeid ja meil on vaja dialoogi teiste globaalsete esindajatega, mis puudutaks äh, olukorda maailmas, et me tagaks võimalikult äh, kõrged standardid ülemaailmselt. ja nüüd esimesest küsimusest Te esitasite veel kord küsimuse, mis puudutab äh, väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid või suuri ja väikseid ettevõtteid. IKT sektoris äh, on iduettevõtted Euroopa jaoks kindlasti äh, kõige suuremaks šansiks. kindlasti teadusuuringute rahastamise osas Horisont kakskümmend kakskümmend raames on meil kindlasti palju projekte mis puudutavad VKE-sid ja me ei piira ähm, seda ainult äh, suurettevõtjatega. see on äh, ka meie vastavates õigusaktides selgelt välja toodud. ma tahan ka seda, et äh, me VKE-dega projekte modelleeriks ja neid nendega ühiselt välja töötaks. me peaksime stiimuleid looma selleks, et VKE-sid äh, äh, VKE-sid paremini kaasata, siin on oluline riskikapital, pankade kaasamine, kellel oleks äh, võimalus anda riskikapitali struktuuripangad ja ka erapangad, me peame riskikapitali küsimust IKT sektoris paremini käsitlema, et meil oleks võimalik tagada vastavat äh, rahastamist ja kui ettevõte äh, läheb pankrotti, kui ta ei ole äriliselt edukas, siis äh, ei tohi see meid heidutada. just nimelt IKT valdkonnas tuleb eeldada, et paljud et-, paljud ideed ei realiseeru või realiseeruvad teistsuguses vormis, teistsuguse, teisel ajal ning väljaspool IKT sektorit, klassikalises tööstuses, VKE näiteks masinaehituses, nende jaoks muutub maailm täielikult näiteks hakatakse vabrikuid juhtima digitaalselt, nii et meie tavapärane VKE majandus ja selle ka-, kaasamine digitaalmajandusse on äärmiselt oluline. The... aitäh, nüüd annan sõna härra Mihhail Toirerile. Äh. aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik, te ei väljendanud väga selgelt äh, pilvandmetöötluse kohta. Äh, võrguliberaalsus on, äh, võrguneutraalsus on äärmiselt oluline. kas te võiksite rääkida ka krüpteerimistehnoloogiast, kas te toetate seda, et oleks olemas Euroopa krüpteerimistehnoloogia ning teine küsimus puudutab Euroopa konkurentsivõimet. volinik Almunia komisjonis küsimusele esitas, vastas, et et Google'i peaaegu monopoli ei tuleks äh, piirata, kas meil on vaja Euroopa otsingumootorit, ähm, kas meil võiks olla selline ette, eeskuju nagu Airbusi ja Boeingu vastasseis äh, ning ähm, millised on teie nägemused, kuidas te soovite seda saavutada, Äh, kuidas te soovite saavutada seda, et meil IKT valdkonnas oleks tagatud äh, konkurentsivõimelisus? härra Oettingeri vastus. tõepoolest, äh, meil on sellised standardid krüpteerimise ja andmekaitse osas, mis on väga kõrged, me peaksime mm, kohaldama sellist põhimõtet, et kõik, mis on tehniliselt võimalik ja mille kulud on aktsepteeritavad, see peaks olema selline standard, mis kehtib kogu Euroopas ja see peaks olema meie pakkumine, millega me tuleme välja teiste maailma piirkondade jaoks. ja mis puudutab Google'it, et kas me äh, nende küsimustega, mis ähm, on hiljem äh, esile tulnud pärast kahe tuhande kümnendat aastat, ähm, tegeleme edasi. ma arvan, et Google kaks tuhat neliteist puhul meil on vaja kõike seda arvestada, et kas meil on ühist otsust vaja või kompromissi Google'iga, mis läheb kaugemale sellest, mis pakuti välja veebruaris. veebruaris välja pakutud kompromissiga Google'iga me pigem kinnistaksime Google'i turujõudu ja see ei saa olla meie huvides. platvormi neutraalsus, otsingumootori neutraalsus, mitte see, et võim suureneb teistes sektorites veelgi. see on meie jaoks äärmiselt oluline, see on äärmiselt oluline paljude Euroopa majanduse valdkondade jaoks ning muus osas parlamendi seisukohad võrgu, võrkude neutraalsuse osas on minu jaoks väga sümpaatsed ning ma võitlen selle nimel, et komisjoni ettepanek, mis on pärit parlamendist, ei äh, lahjeneks nõukogus, vaid leitaks äh, kompromiss äh, et see komisjoni ettepanek, ma olen osalenud selle väljatöötamisel ja selle üle otsustamisel ja komisjon on selle ühehäälselt vastu võtnud. ma ei hakka eitama, et ma olen olnud selle juures. Komis-, parlament läks kaugemale ja nõukogu soovis seda lahjendada ning ma arvan, et tuleb leida selline kompromiss, mis jääks komisjoni ja parlamendi seisukohtade vahele ning ma kavatsen sellise ettepanekuga välja tulla aitäh! härra Oettinger, nüüd annan sõna härra Giovanni Tottile. Grazie, president! aitäh! härra volinik! mul on olnud äh, juba rõõm äh, kuulda teie vastuseid autorikaitse osas, aga samas äh, siiski suurematel veebiettevõtetel on, naudi-, nad naudivad sellist õigusvaakumit, sest et nad ei pea käituma ei Euroopa Liidu ega riikliku seadusandluse kohaselt, äh, mis puudutab kultuurilist mitmekesisust, pluralismi, kodanikekaitset. Äh, milline olemasoleva seadusandluse aspekt teie arvates peaks äh, muutuma selleks, et see keskkond, milles nad töötavad, muutuks? ja uued digitaalinstrumendid, kuidas me saaksime kasutada neid selleks, et vähendada vahemaad Euroopa Liidu ja kodanike vahel ning parandada Euroopa Liidu kodanike kaasatust Euroopa projektidesse ähm,. Nach... Teie küsimus, mis puudutas reformide vajalikkust Euroopa õigusruumis, äh, mis on tingitud äh, muutustest meie tööelus äh, jah, ma olen nõus, on vaja reforme, ükskõik kas tegemist on andmekaitse, autoriõiguse, siseturu regulatsioonidega. meil siis kas ei ole üldse Euroopa õigusakte või sellised õigusaktid, mis pärinevad analoogsest, analoogmaailmast ja kus ei ole arvesse võetud digitaalmaailma. nüüd on vaja meil tunda ära see digitaalne revolutsioon ning kontrollida, millised kaitsemehhanismid üldse veel toimivad, millised relvad on teravad ja mitte nüristunud ning me peame reageerima. ning äh, me peame tegema kõike, mis võimalik, et me selliseid kaitsemehhanisme kasutaks, mis oleks Euroopas jõustatavad ja mida ka tei-, mujal maailmas võetakse üle, kuna nad on piisavalt atraktiivsed. aitäh, härra Oettinger, nüüd annan sõna Evelyn Gebhard, Gebhardile infokomisjonist. jaa, aitäh, proua juhataja. härra Oettinger, ma juba küsinud, et mm, on juba küsitud, et mida te, mm, mida see tähendab, kui te ütlete, et parlamendi seisukoht on sümpaatsed teie jaoks. Ehm, te vastate sellele, see ei ole tegelikult nii äh, oluline teie jaoks, aga küsimus nüüd. interneti sisseost-, valikute tegemisel jätavad inimesed äh, tahtmatult maha järjest rohkem jälgi ning äh, neid andmeid kogutakse, see on andmekaitse osa, mida tihti ei võeta piisavalt tõsiselt aruteludes. kuidas te tahate seda probleemi käsitleda? tegemist on sellise juba tekkinud turuprobleemiga, et tegemist on info ostmisega, mis puudutab kodanike ostuharjumusi, kas te tahate selle teemaga tegeleda ja kui, siis kuidas te tahate sellega tegeleda? praegu. härra Oettingeri vastus. ei ole mingi saladus see, et kui keegi võrgus ostab äh, riideid äh, või toiduaineid või broneerib äh, oma puhkust, siis neid andmeid salvestatakse ja peab olema selge see, et millised ohud sellega kaasnevad, aga milliseid ähm, turumajanduslikke kasutusvõimalusi sellisel tegevusel on. ma arvan, et kodanikul peab olema õigus sellele, et äh, neid andmeid ei saage-, äh, salvestataks pikemaks ajaks ja et neid ei äh, kasutataks. tegemist on siis sellega, et kodanik esitab taot-, mingisuguse äh, tellimuse, tellimus täidetakse ja ei ole mingit vajadust seda infot edaspidi kasutada. ning teiseks, selleks on vaja ka seda, et kodanikul oleks võimalus vastava teabega tutvuda mina kavatsen tegeleda sellega, et kodanikul oleks õigus saada infot, ähm, kui ta eeldab, et tema kohta on mingeid äh, andmeid salvestatud, et tal oleks võimalus saada teada, milliseid andmeid, äh, kui kauaks, äh, kes seda teeb. ma arvan, et selline teabe saamise õigus on väga oluline ning lisandub ka küsimus, mis puudutab andmete kustutamist ja õigust andmete kustutamisele see, et kodanikul oleks õigus seda ka reaalselt saavutada. ümberpöördult võib asi olla nii, et kodanikul on huvi, kui tema äh, tema kohta andmeid kogutakse näiteks äh, poes äh, et järgnevatel ähm, külastustel saaks ta eelnevalt salvestatud teabe alusel äh, oma tellimusi teha, et kodanikule võib, tuleb anda otsus, et tema saaks ise omaenda andmeid salvestada, neid kasutada. aga tuleb loomulikult äh, lahendada läbipaistvusküsimus ja äh, küsimus, mis puudutab andmete kustutamise õigust. aitäh ja nüüd annan sõna proua Sabine Verhaienile. lugupeetud härra volinik, teie oma missioonikirjas olete öelnud, et autoriõiguste ülevaatamise soovite te kohe mandaadi esimesel poolel ähm, lõpetada ja peale selle räägite, teie jaoks on väga tähtis ka kultuurilise mitmekesisuse tagamine. Te ütlesite, et põhjalikkus on teie jaoks tähtsam kui kiirus ja kõige suuremaks äh, väljakutseks on leida siin autorite ja kultuuri loomega inimestele korraliku tasu tagamine ja teiselt poolt äh, loomingulisuse tagamine ja peale selle tuleb meil mõelda ka selle peale, et meil on vaja ka paremat juurdepääsu tagada, samamoodi ka erinevate piirkondade litsentsidega tegeleda just selleks, et loomesektoris ka majanduskasvu tagada kuidas te kavatsete autoriõiguste reformi kaudu just selle tasakaalu leida, selle Gordoni sõlme läbi lõigata, sest siiamaani pole keegi töötavat lahendust leidnud ja kuidas te just kultuurisektoris äh, seda teete, sest tegemist on nii kultuurivaraga kui ka ka majanduskaubaga Ta. tasakaal ja teadmine, et kultuur on ka majanduslik kaup, jääb alles. ja kultuuri loojate puhul on tähtis just see, et nad ei muutuks müüdavaks majanduse kaudu. kultuur ja autoriõigused käivad käsikäes, see kehtib nii teatri, muuseumite, tegelikult kõikide kultuurivaldkondade kohta nii et kultuur kui selline, mis saab toetust majanduselt, see on lubatatav, sest teda tugevdatakse, aga majandus ei tohi kultuuri sisu hakata kujundama. teiseks, autoriõigused, hüvitamine, maksed ja nii edasi. ja kõige tähtsam valdkond on tegelikult äh, kulud, mõelgem siin koolide peale, meie koolidel, õpilastel, õpetajatel on huvi, et autori õigustega kaitstud toodetele neil oleks juurdepääs ja just sellepärast on tähtis siin ka selline massihüvitamine ette näe, näha. ei saa olla nii, et teatud kultuuritoode on nii kallis, et üldsusel ei ole võimalik seda tarbida. näit-, selle üle me mõtleme järele ja nagu te ütlesite, mandaadi esimese perioodi ajal soovime seda teha, aga kiirus ei ole minu eesmärk, põhjalikkus on tähtsam ja just sellepärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta soovime me pühendada just aruteludele selleks, et neid erinevaid külgi ja tahkusid vaadata. Now... aitäh ja nüüd härra Joosep Weidenholzer, palun kodanikuvabaduste komisjonist. aitäh, härra proua esimees, härra volinik, teie vastutate tulevikus digitaal majanduse ühiskonna eest, kas teie kavatsete hoolitseda selle eest, et majandus ja ühiskond mõlemad digitaalmajandusest tuleneva potentsiaali ära kasutavad, kuidas te soovite kavatseda kuidas te kavatsete tagada seda, et samal ajal on ka eh, eraelu puutumatus ja andmed kaitstud eh, ja kuidas hoolitseda selle eest, et eelnimetatuga igasuguste programmide loomisfaasis eh, äramärkimist leiaks? peale selle ka strateegilised partnerlused äh, ka siin mängib äh, interneti juhtimine väga tähtsat rolli ja seepärast tahan teada, kuidas te hoolitsete tagada seda, et rahv-, Euroopa standardid muutuvad rahvusvaheliselt tunnustatud standarditeks ja kuidas äh, Euroopa õigusandlust ka rahvusvahelistes lepingutes äh, tagatakse. härra Oettinger tagada saan sellega, et ma tõesti pühendan ennast sellele küsimusele, annan endast kõike. kas meil on võimalik saavutada rahvusvahelisi kokkuleppeid? meil on vaja kahte allkirja, ma ei saa kellelegi püssi panna pea peale ja nõuda, ma võin küll üritada veenda ja no andmekaitse USA-ga, Venemaaga, kas me peaksime saama selle lepingu, see sõltub kõikidest osapooltest. sellepärast ei saa ma siin anda äh, garantiid, jah, ma kavatsen töötada selle nimel, veenda, aga rohkem ma ei saa teha. ja tegelikult teie rahvasaadikutena olete tähtsamad kui mina saa- äh,, volinikuna. mina võin teha ettepanekuid, seal võivad olla küll äh,, see võib olla sisuliselt hea, aga tegelikult otsustate ju teie, parlament ja nõukogu. nii et äh, seaduseloome on teie äh, ülesanne täidesaatmine, meie te saate tõesti hoolitseda selle eest, et teie ettepanekuid põhjalikult äh, kontrollitakse, et teie ettepanekud oleksid head. aga ma ei saa kunagi teile tagada mingit tulemust teatud menetluse jooksul. selle äh, puhul tõesti, mina ei ole see inimene, kes seda, sellega tegeleb, äh, nii et ja tegemist on täieliku uudismaaga. andmete kaitse, andmete ohutus, kogu see reguleerimine on tõesti uudismaaks digitaalses revolutsioonis. ma tean ühte, kui me mitte midagi ei teeks Euroopa tasandil, kui Euroopa Komisjon ei paneks seda oma tegevuskava keskmesse, kui parlament ja nõukogu ei oleks valmis meiega selles valdkonnas koostööd tegema, siis me oleksime kõik kaotajad. võin teile kinnitada, et me võib-olla oleme võitjate poolel siis, kui me teeme koostööd. aitäh, härra Oettinger. ja nüüd härra Schwab siseturukomisjonist, palun aitäh, proua esimees, härra asempresident, härra volinikukandidaat, nüüd kaks ja pool tundi oleme siin rääkinud üksikasjadest, aga üks keskne küsimus, mis järgneva viie aasta jooksul on tähtis, on energiavaldkondade sõltuvus võrkude eest ja teie ütlesite, et meie seadusandjatena oleme ainult osaliselt arengute eest vastutavad, sellepärast et nõukogu peab lõppude lõpuks nõus olema. me nägime energiavaldkonnas äh, näiteks Hispaania ja Prantsusmaa vahelise konnektori puhul, et asjad lähevad palju aeglasemalt, kui meie aastal üheksakümmend kaks äh, ette nägime, kui loodi energia siseturg. sellepärast konkreetne küsimus, mida me tahame teha, mis on teie valemid selleks, et et minna kaugemale sellest eh, ühtsest regulaatorist. kuidas veenda nõukogu, mis on teie kontseptsioon selleks, et veenda kahtekümmet kaheksat liikmesriiki, et üks suur tervik on parem kui üksikud eh, väikesed projektid? parimaks argumendiks rahvasaadik Schwab ongi parlamendi analüüsid, aga ka komisjoni analüüsid selle kohta, kui palju on võimalik kokku hoida sellega, et me need meetmed viime Euroopa tasandile. mis saaks siis, kui meil ei oleks digitaalset tegevuskava Euroopa tasandil? see oleks killustunud palju kallim ja, ja majandusele ei annaks see üldse nii suurt impulssi kui praegu, kui meil oleks tervik. kui me vaatame mõju SKT-le, töökohtadele, majandusele, siis on täiesti selge, et Euroopa tasandile on parem ja ka kulutõhusam. ja sellest peaksid ka maksumaksjad aru saama, kodanikud Euroopa Liidu liikmesriikides. ma lubasin endale ka rääkimata päevakajalistest küsimustest et korraldame arutelu selle kohta, kas nõukogu liikmed on valmis digitaalset poliitikat Euroopa tasandile viima või mitte. ja viimastel aastatel äh, neli korda ülemkogul räägiti energiaküsimustest, järgmine kord nüüd ka oktoobrikuus ja ma tahaksin, et äh, härra Tuskile esitataks palve, et ülemkogu tegeleks energiaküsimustega selleks, et saada valitsusjuhtidelt ja riigipeadelt just seda taganttuult, mida meil on vaja selle küsimuse lahendamiseks. aitäh ja järgmisena proua Mirjam Talli, palun. aitäh proua president, härra volinikukandidaat, viimasel ajal on meil väga palju eraelu kaitset puudutavaid skandaale olnud ja sellepärast tahaksin äh, rääkida nendest muredest, mis on meie kodanikel, eriti kui me soovime elek-, internetikaubandust edasi arendada, meil tuleb kodanikele äh, usaldusväärsust äh, süstida, meil tuleb selgitada, mis on nende õigused, kuidas äh, neid õigusid nõuda ja meil ei piisa ainult sellest, et me äh, neile veelgi rohkem kohustusi õlule paneme. nii et kuidas te soovite neid poliitikat äh, kujundada nii, et inimesed ei vaataks IKT-d kui ohtu nende eludele. kuidas te kavatsete andmete kaitsealast olukorda parandada nii, et kodanikud tõesti usaldaksid seda ja kuidas te kavatsete IKT kasutat-, pakutavaid võimalusi kasutada ka sellistes valdkondades nagu tervis, sotsiaalküsimused ja nii edasi. härra Oettinger, palun. tõesti, on terve rida valdkondi, kus digitaliseerimine on suureks selliseks äh, see tervisevaldkond kohe kindlasti on esirinnas, samamoodi ka elustandard, vanemate inimeste elukvaliteet. ma arvan, et me kõigepealt peaksimegi vaatama neid asju kodanikuvaate vinklist, mitte nii palju tehnika- ja tööstusvaldkonna vaatevinklist. me peaksime küsima endalt, mis muutub kodanike jaoks nende töökohal, kodus, hooldekodus, nende vaba aja veetmisel, puhkusel, nende teenuste kasutamisel, mis nõuavad nutikaid lahendusi. nii et tõesti, kodaniku tavaelu peaks olema kõige tähtsam. see pakub päris palju võimalusi, aga ka mõningaid riske ja ohtusid sisaldab endas. me peame kodanikke informeerima nendest võimalustest, aga me peaksime mainima ka ohte ja riske. me võime öelda, et teatud riske saame vähendada, aga meil ei ole võimalik kõiki riske maandada. nüüd naljaga pooleks. viimastel aastatel kuuleme, kuidas, et äh, prominendid kurdavad, et nende alasti pildid on lekkinud häkkerite tõttu internetti. no kuulge, kui sa oled nii loll, et iseendast alasti pilte teed, siis kes teid üldse kaitsma peaks? tõesti, lolluse eest ei ole võimalik inimesi kaitsta. nii et tuleb riskidest informeerida, kohati ka öelda, et äh, hoidke madalat profiili aga teiselt poolt tuleb ka selgitada, et äh, IKT toob endaga kaasa ka väga palju eeliseid. aitäh, härra Oettinger. järgmisena Pascal Arimo IMCO komisjonist. aitäh, proua esinaine, härra volinikukandidaat, volinik Oettinger Te ütlesite midagi väga tähtsat ja väga õiget. Te ütlesite nimelt, et äh, digitaalse siseturu kõige tähtsamaks küsimuseks ongi kodanike usaldus IKT. kahekümne kolmandal juunil kaks tuhat neliteist võeti vastu määrus, millega soovitakse just kodanike usaldusväärsust elektroonilistesse ülekannetesse suurendada. minu küsimus nüüd, kuidas te kavatsete iga, erinevates liikmesriikides äh, ametiasutusi panna neid erinevaid äh, kaitsemeetmeid kasutama. teiseks, millal ja kuidas Euroopa Komisjon kavatseb eeskujuks olla kodanikele ja komisjoni üle viia täiesti digitaalsele süsteemile, eriti näiteks siis, kui nad soovivad avalikel pakkumistel osaleda või dotatsiooni küsida. ja kolmandaks, millised algatused on teile ette nähtud selleks, et kodanikke ja VKE-sid veenda, et nad hakkaksid võimalikult kiiresti investeerima erinevatesse e-süsteemidesse? aitäh, härra Oettinger, palun. meil on väga võimekas peadirektoraat, mis puudutab meie siseteenuseid, elektroonilisi siseteenuseid. ja kui me nüüd selle digitaalse poliitika soovime viia Euroopa tasandile, siis tuleb meil tõesti siin äh, olla eeskujuks ja esirinnas. poole aasta pärast äh, tahaksin teile äh, komi-, valdkonna komisjoni ees aru anda, kui kaugele me oleme jõudnud, et mida me oleme ise teinud andmekaitsega komisjonis, kuidas toimub kommunikatsioon Luksemburgi ja Brüsseli vahel, kuidas me lihtsustame seda, kuidas me vähendame transpordikulusid ja nii edasi. meil on ka nõuandev äh, ülesanne, et anda nõu ametiasutustele, piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele liikmesriikides, näiteks nutikad linnad või ka see äh, pea, äh, linnapeade valitsusfoorum siis kas see, et kas liikmesriik saab elektrooniliselt taotlusi esitada. tõesti, siin on argumente, mis räägivad poolt, aga ka argumente, mis räägivad selle süsteemi vastu. ma arvan, et me siin tõesti peaksime mõõdukalt sellele küsimusele lähenema ja vaatama, kuidas liikmesriigid äh, kohalikud omavalitsused ja ka meie saame oma elu lihtsustada, aga teiselt poolt mõelda ka selle peale, et kus elektroonika küll äh, lihtsustab meie elu, aga toob endaga kaasa siiski liiga palju negatiivseid mõjusid. üleüldiselt meie andmetöötlus peaks olema eeskujuks olema äh, kõikidele valitsustasanditele kogu Euroopas. aitäh! ja nüüd äh, Tiit Mark Köster õiguskomisjonist, palun. minu küsimus, härra Oettinger, puudutab äh, autoriõiguste kaitset. Te ju ütlesite, et see on tõesti teie tulevase töö kõige tähtsamaks äh, küsimuseks. kuidas te kavatsete tagada tasakaalu selle vahel, mida on võimalik jätta turu otsustada ja kus on meil vaja rohkem seadusandlikke reegleid selleks, et ka loomevaldkonnas töökohti luua ja majanduskasvu toetada. kui tähtis on teie jaoks äh, autori õigused selleks, et ka põhiõigusi tagada ja samal ajal toetada ka kultuurilist mitmekesisust, kuidas te üritate tagada seda, et intellektuaalomandi kaitsest peetakse kinni ja et õiguste omanikel on võimalik tõesti kasutada ka õiguslikke vahendeid selleks, et nõuda hüvitist tekitatud kahju eest. härra Oettinger. autori põhiõiguste puhul on tegemist tõesti kahe erineva põhiõigusega. ühelt poolt õigus äh, informatsioonile, et peab olema kõigil vaba juurdepääs informatsioonile, tegemist on tõesti kodanikuõigusega ja teiselt poolt õigus intellektuaalomandile. ehk et see, kellel on mõni mõte, keegi, kes äh, tegeleb kultuurivaraga, ei oleks õigusteta. tegemist on väga põneva tasakaaluga. ja nüüd digitaalses maailmas on see järjest suuremaks muutunud. tegemist on tõesti sellega, et meil on vaja leida kuldne kesktee ja mõelda ka hüvitiste piirmäära peale selleks, et kõigil oleks siiski võimalik, äh, kõigil oleks võimalik tagada juurdepääs nendele teenustele. ka oma uue portfelli puhul arvan ma, et ma oskan hinnata ja panna eesmärgid paika. ma tõesti täiesti teadlikult tegelen selle autoriõiguste küsimusega, sest ma tean, kui äh, palju erinevaid eesmärke need endas peidavad ja aasta pärast annan teile vastuse, võib-olla ka kahe aasta pärast selleks, et ettepanek oleks tasakaalus ja et kõik osapooled oleksid sellega rahul. sest teie küsimused olid ju ka tegelikult päris mitmekülgsed, sest te ju mainisite ka mõlemat poolt aitäh! ja nüüd saab sõna proua Monika Holmeier kodanikuvabaduste komisjonist. aitäh, proua esimees, härra volinik. pärast seda, kui me siin räägime vastuolust ja saja kaheksakümnest kraadist, tahaksin tulla andmekaitse ja tagamise ja õigusi rikkuvate inimeste, inimeste karistamise juurde. kui menetlusorganid saaksid eh, juurdepääsu varastatud krediitkaartide andmetele, kas nad siis ei tohiks eh, neid andmeid edasi anda nendele ettevõtetele, mis on need krediitkaardid väljastanud selleks, et eh, rahalist kahju piirata? ei, nad ei saa seda teha, neil on vaja kõigepealt kodanike luba selleks, nad peavad kodanikega ühendust võtma. kas te leiate, et mõistlik andmete vahetus äh, menetlusorganite ja ettevõtete vahel on siiski hea ja mõistlik. ja teine küsimus, kuidas võiks äh, kasut-, kuidas äh, välja töötada kiiremini äh, meetmeid nende ettevõtete jaoks, mis ei pea reeglitest kinni, nagu näiteks Google. aitäh ja härra Oettinger, palun. Google'i menetlus on tõesti aegarööviv, sest tegemist on väga kompleksse küsimusega. see menetlus on kestnud juba neli aastat. aga kui me soov, kui tõesti tulemus lõpuks on äh, tõhus, siis Google annab järele ja äh, on valmis minema kompromissile palju kaugemale kui see olukord, mis oli veebruarikuus. või siis Microsofti puhul tõesti, teatud trahvimäär teeb haiget ka suurtele ettevõtetele. Teie näide on huvitav. krediitkaardi omanikult tuleb küsida, enne kui keegi tema andmeid kasutab. aga teiselt poolt see aeg maksab raha. nii et tegelikult kõikide osapoolte huvides ka andmesubjekti huvides ehk inimese huvides, kelle krediitkaart varastati, on see, et tema konto võimalikult kiiresti kinni pannakse ja see on võimalik ainult äh, siis, kui äh, uurimisorganid saavad kohe võtta ühendust pankadega ja anda pangale teada, et krediitkaart on varastatud. ma arvan, et siin tegelikult tõesti varalised huvid on kõrgemal kui need huvid, mis on seotud eh, eraelu puutumatusega. aitäh ja nüüd saab sõna härra Georgios Grammatikakis. oota, kas? Ότι γνωρίζετε κύριε Επίτροπε ότι υπάρχουν πολλοί νέοι. Härra Volinik, te teate, et meil on palju andekaid noori Euroopa Liidus. ma olen kohtunud tudengitega Nad on minu tudengid, kes on ka väga andekad ja need tudengid võivad tõesti luua innovatiivseid keskusi ja seega ka kõrge kvalifikatsiooniga töökohti. Te teate väga hästi, et tööpuuduse, noorte tööpuuduse probleem on tõesti pakiline probleem. milline on teie strateegia, konkreetne strateegia selleks, et et äh, idufirmasid digitaalmaailmas toetada? ja teiseks, kuidas te konkreetsete meetmetega kavatsete panustada sellesse, et digitaalsed tehnoloogiad oleksid noortele kättesaadavamad, seda on noortel tänapäeval vaja, aitäh! aitäh ja härra Oettinger, palun! jah, esiteks kooliharidus on lapsi, kes kodust saavad väga palju teadmisi kaasa digitaalse maailma ja meedia kohta. see, et ema, isa või vanem vend õpetab, tähendab seda, et nad on tõesti juba digitaalsed eksperdid. on neid lapsi, kellel, kellel ei ole seda õnne äh, elada sellises digitaalses perekonnas ja sellepärast mängib siin kool väga tähtsat rolli et kool peab väga varakult õpetama digitaalmaailmaga ümber käima. teiseks, idufirmade puhul digitaalmaailmas on hea see, et nad ei keskendu kahele või kolmele riigile. kui me vaatame või räägime autotööstuse toetamisest, uurimisvahendite eraldamisest autotööstusele, siis töökohtade loomisena ei tunneta liikmesriigid midagi, aga lisandväärtuse tootmine keskendub tõesti väga vähestele liikmesriikidele, kui ehitatakse autot ja teised riigid ei tunne, aga digitaalsed idufirmad võivad olla tegevad kõikides riikides, nii et meil on tõesti võimalik ühendada omavahel majanduskasv ja töökohtade loomine ning seda kõikides liikmesriikidest, ka täiesti äärealadel ning ka suurtes riikides ja just sellepärast on meil vaja head strateegiat, kuidas noori aidata ettevõtete loomisel digitaalsektoris. väikeseid uurimisprojekte läbi viia riskikapitali toetada ja ka struktuuripankade kaudu neid toetada. me loome Euroopa idufirmade võrgustiku, ma kujutan ette, et see on võimalik, et toome idufirmad kogu Euroopast kokku selleks, et võrgustuda ja informatsiooni vahetada ning niimoodi tagada juurdepääs teistele liikmesriikidele Euroopa Liidu kaudu. aitäh! aitäh! härra volinikukandidaat ja nüüd saab sõna viimane küsimuse esitaja, selleks on härra Pavel Svoboda õiguskomisjonist. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já bych se... Suur tänu härra volinik, mul on järgmine küsimus. Teie vastutate autoriõiguse eest, ma lugesin komisjoni teatist nõukogule ja parlamendile autoriõiguse kohta ja seal pööratakse suurt tähelepanu autoriõiguste ärilise kuritarvi-, ärilisele kuritarvitamisele mitteärilist kuritarvitamist ei mainita seal aga sõnagagi. kas see tähendab seda, et selline kuritarvitamine on lubatud? kas teil on mõni strateegia, kuidas mitteärilist kuritarvitamist ära hoida või selle vastu võidelda? me oleme täna siin rääkinud intellektuaalomandist ja kodanike juurdepääsust kultuurivarale. Teie räägite siin ühest üksikust dimensioonist ja seal on vastus täiesti õige. peab olema tagatud intellektuaalomandi kaitse, õigus intellektuaalomandile ja peale selle peab olema lubatud ka see, et juurdepääs on kõigile tagatud, seda nii Äh, rahalises kui ka sotsiaalses mõttes, aga see ei tähenda seda, et intellektuaalomandit oleks võimalik varastada ja seda hakata ärilistel eesmärkidel kasutama. intellektuaalomandi õiguste kuritarvitamine kolmandate kaudu, kes ei ole selle omandi omanikud, on tõesti kõige hullem, eriti kui nad hakkavad sellega äri tegema ja selle ärahoidmine on ka kodanike huvides, selle kodaniku huvides, kes võimalikult soodsalt soovib juurdepääsu sellele omandile nii et siin ei ole mitte mingit tasakaalu, siin on sõnum selge, meil tuleb leida meetmed, kuidas võidelda selle vastu. ja tõesti hoolitseda sellest, et selline kuritarvitamine ei ole võimalik. aitäh, tundub, et me oleme suutnud graafikust kinni pidada, nii et suur aitäh kõikidele, kes sõna võtsid nelikümmend viis erinevat sõnavõtjat oli ja koos härra Puusekiga suutsime me kõik selle hoida meile eraldatud aja raames. palju väga olulisi küsimusi, nad äh, puudutasid kõiki erinevaid valdkondi, debatt oli huvitav, tahaksin loomulikult tänada ka härra Oettingeri tema vastuste eest, mis äh, loodetavasti on äh, paljudele küsimusele ka vastus, küsimustele ka vastuse andnud ja nüüd tahaksin äh, anda sõna härra Oettingule, Oettingerile lühikeseks kokkuvõtteks, selle jaoks on meil aega viis minutit, nagu te teate.